Bonjour, Madame la vice-présidente, Monsieur le vice-président. tere pärastlõunat. jätkame istungiga. ja nagu ma täna hommikul ütlesin, nüüd äh, annan ma siis teile ülevaate nendest otsustest, mille langetasid täna hommikul koordinaatorid meil, me pidasime maha arvamuste vahetuse maksegraafiku osas Äh, mis on päevakorras punktina number üheksa kirjas täna. ja me oleme koostamas kirja komisjonile. proua Calvino, keda ma ka siin tervitan, siin äh, proua Calvinole on suunatud see kiri ja puudutab siis maksegraafikut väljamaksmata kulukohustuste maksmise osas ja me teid ei huvita mitte ainult äh, see, milline oli olukord aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist rubriigis üks B ühtekuuluvuspoliitika osas, vaid äh, kõikide rubriikide lõikes ja kaks tuhat seitse ja kaks tuhat kolmteist on siis meil äh, huviobjektiks ja ka kaks tuhat neliteist ja sealt edasi. ja me tahame siis realistlikku prognoosi selle kohta, milline see maksegraafik on, me tahame, et see läheks kaugemale kui aastat kuusteist, sest äh, kõik me teame, et kakskümmend üks miljardit on kulukohustuste välja maksmata määr aastal kaks tuhat viisteist ja see tähendab seda, et äh, kuivõrd on käivitatud uued, uued programmid, see koorem ainult kuhjub. teine otse puudutab, äh, otsus puudutab kahekümne neljandal aprillil ja neljandal mail meieni jõudnud teatise kohta komisjonist, et me taha, et vastavalt sada kakskümmend kolm artiklile äh, tahab komisjon pidada teatud ametikohtade osas arutelu äh, meie kojaga ja vastavalt äh, komisjoni seisukohtadele tahame ja meile tundub, et me tahame osade ametipostide osas lisainfot komisjonilt. praegu meile saadetud info tundub olevat liialt lakooniline selleks, et me saaksime otsused langetada täna hommikust siis veel äh, paranduseelarve number kolm aastal kaks tuhat viisteist on nüüd järgmisena arutelul ja annaksin sõna meie raportöörile proua Kardia Sabalile. kui lubate, siis ma tahaksin, et võib-olla komisjon kõigepealt tutvustaks meile seda paranduseelarvet. proua Kalvinio siis peaks tutvustama meile seda paranduseelarve number kolm proua direktriss, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. kui lubate, lähen üle inglise keelele, ütleb kõneleja. esimene paranduseelarve, mis täna on arutelul, on puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda eelarveaasta tasakaalustamist, nagu te teate, siis kui eelmise aasta aruandlus on lõpetatud, esitatakse selline ülevaade ja ma tahaksin selgitada, et tõsiasi, et meil on ülejääk sellel aastal olnud, ei tähenda see seda, et me oleks võinud viimase aasta jooksul, siis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jooksul rohkem raha kulutada. tegelikult on niimoodi, et Euroopa Liidu Äh, suutlikkus äh, oma arveid maksta sõltub kahest asjast. kõigepealt, kui palju on meil iga-aastaselt, igakuiselt raha, selle otsustab ära äh, liikmesriikidest meieni jõudvad ameti omavahendid. on aastaid, kus ei ole meil piisavalt raha nendest omavahenditest ja me ei suuda maksta välja vahendeid. üldiselt on see nii aasta alguses, esimestel kuudel. aga üks aspekt, mõjutab veel meie suutlikkust äh, ja see puudutab äh, makseeraldisi, mis on eelarveorgan äh, heaks kiitnud, ehk siis parlament ja komisjon. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal eelarvepädevad asutused leppisid kokku eelarves maksimummääraga. tõsiasi, et meil oli lisasissetulekut, ei tähendanud seda, et, et, et me oleksime saanud rohkem raha kulutada, kui ette oli nähtud ja seega on ülejäägis kaks aspekti. esimene aspekt on see, et need väljamaksed, mis ühel või teisel põhjusel ei saadud välja maksta neid enne aasta lõppu ja ma rõhutaksin, et vaatamata sellele, et võeti vastu paranduseelarved eelmise aasta detsembri lõpus, on miljonite ulatuses makseid tehtud eelmise aasta lõpus ja eelarve täideti äh, peaaegu täies mahus. ülejäägi kulude pool on väga väike, viimaste aastate väikseim, aga ülejäägi üks olulisem element on lisasissetulek, see on lisasissetulek, mis on jõudnud siis Euroopa Liidu eelarvesse pärast seda, kui me koostasime viimased paranduseelarved, kõige olulisem nendest on trahvisummad ja intressisummad ja lisaks sellele Äh, on oluline siin ka see, et omavahendite hulk oli ka suurem kui tavaliselt ja äh, rolli mängib ka euro äh, vahetuskurss. ja see tähendab seda, et nüüd meil on üks koma neliteist miljardit eurot ülejääki, peaasjalikult tuleb see siis lisasissetulekust, mis vastavalt finantsmäärusele tuleb siis eelarvesse võtta sellel aastal selleks, et täita siis Äh, sissetulekute osa eelarves. ma olen valmis äh, täiustama oma sõnavõttu, kui te seda soovite, aga me loodame, et ilma muudatusettepanekuteta võetakse see paranduseelarve vastu. ja lisaks sellele oleme me teinud äh, ka kulude osas ühe ettepaneku, kas räägin sellest kohe või ootame? võib-olla lühidalt selgitan jah, jätkake palun, peadirektor. nii et äh, paralleelselt on täna päevakorras ka paranduseelarve number neli. see puudutab äh, äh, Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutusele võtta selleks, et seitsekümmend seitse koma kuus miljonit eraldada Bulgaariale, Rumeeniale ja Itaaliale pärast looduskatastroofi aastal kaks tuhat neliteist nagu te teate, need looduskatastroofid, üleujutused puudutasid ähm, sada kolmekümmet tuhandet inimest, kes tuli evakueerida ja ähm, maalihked äh, ja üleujutused tekitasid palju kahju infrastruktuurile. Euroopa toetus peaks tagama siis taristu ja teenused ning ähm, hüvitama päästeoperatsioonide kulud ning lisaks sellele osaliselt ka katastroofist puudutatud piirkondades puhastustööd loomulikult äh, eeldame ka selles osas, et ilma muudatusettepanekuteta võetakse need paranduseelarved vastu, aitäh. suur tänu, proua peadirektor, proua Karja Sobal. suur tänu, äh, härra esimees. kõigepealt äh, suur tänu Euroopa Komisjonile et selgitasite meile neid kahte paranduseelarvet ma olen palunud äh, nii palju detaile kui võimalik komisjonilt, eriti kolmanda paranduseelarve osas, see puudutab siis ülejääki, sest üsna tihti me segame omavahel ära maksekohustused makseeraldistega, aasta lõpus tekib makseeraldiste väljamaksmisega tõsiseid probleeme ja seega ma arvan, on väga oluline, et meil oleks selge pilt selle kohta, millest me tegelikult räägime. aga kui meieni jõuab paranduseelarve ja me näeme, et Euroopa Liidu eelarves on tekkinud ülejääk, ei tähenda see seda, et me suhtume sellesse väga soosivalt, et see nii on. võib-olla on see juhuslik, et ülejäägi ähm, paranduseelarve esitatakse samal ajal kui need paranduseelarved, kus raha saadetakse tagasi liikmesriikidesse aga nii see paraku on ja need asjad on omavahel seotud. ja me peaksime ametlikult need asjad omavahel eh, seostama. ega nad otseselt muidugi ei ole seotud, aga me ju teame, et eh, nõukoguga me ei ole kokku leppinud selles, eh, milline on finantsmääruse tõlgendus, me oleme eriarvamusel ja lisaks sellele on eriarvamused ka solidaarsusfondi tõlgenduste osas Äh, nii komisjon kui ka parlament arvab, et tuleks minna lagedest kaugemale nii makseeraldiste kui ka kohustuste puhul, nii et kui me võtame vastu paranduseelarve number neli, siis me tahame, et äh, nõukogu leiaks äh, need kuuskümmend kuus miljonit eurot kusagilt värskest allikast, selleks, et hüvitada siis kulud nendes liikmesriikides, kus kahjud nende katastroofide tagajärjel olid väga suured ja me oleme praegu lepitaval seisukohal nõukoguga, me anname oma seisukoha neile, aga nemad peavad kuskilt need kuuskümmend kuus miljonit leidma. teame, et äh, me oleme seda võitlust pidanud finantsraamistiku algusest peale, juba eelmisel aastal, kui me rääkisime kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest äh, ja tegelesime selle vastuvõtmisega, nägime me, et Solidaarsusfondiga seotud äh, paranduseelarved lükatakse edasi aastasse kaks tuhat viisteist ja ma loodan, et me jõuame nõukoguga kokkuleppele niipea kui võimalik. meil ei ole mingeid raskusi selles osas, et need äh, kaks paranduseelarvet äh, välja pakutud kujul vastu võtta, aga loodetavasti nõukogu on nõus siis komisjoni ja parlamendi ettepanekutega. solidaarsusfond on äh, eriinstrument, mis peab olema prioriteetne ja sinna vaja öö, värsket rahasüsti. suur tänu, proua Kardjuse Pall, kes soovib sõna? kui lubate, siis ma teeksin ise ühe märkuse. härra Muristan. aitäh. tahtsin küsida raportöörilt otsuse kohta võtta kasutusele solidaarsusfond Bulgaarias, Rumeenias ja Itaalias üleujutuskuludega seoses ning, ning toetaksime omalt poolt raportööri Ida Kardia Zabali selles mõttes, et ma loodan, et raha, mis solidaarsusfondist võetakse, on tõesti uus raha, sest minu jaoks on siin tegemist põhimõttega, et me peaksime jääda, jääma parlamendi varem avaldatud seisukoha juurde, et need erivahendid on ikkagi vahendid üle ja väljastpoolt Euroopa Liidu eelarvet ning ma loodan, et selle lisaeelarve otsused ei ole seotud kaks tuhat viisteist eelarvemenetluse otsusega, nagu läks eelmisel aastal, eelmise aasta eelarvega, kus lisaeelarve võeti vastu koos eelarvega. sest taoline olukord viiks lisaeelarve viivitusega vastuvõtmisele, millest oleks omakorda tingitud rahaülekannete viibimine riikidele, milles need üleujutused toimusid. nii et me peaksime selle selgelt välja ütlema ning jääma oma seisukoha juurde. Merci, monsieur Denado. aitäh, härra Denado. jah, loomulikult ma toetan proua Gardia Zabali seisukohta, aga aga mul tekib küsimus ikkagi, miks me peame selle raha liikmesriikidele tagasi andma ja omavalitsustele, et meil on eelarve, me kulutame sellest raha ja kui midagi üle jääb, siis võiks see minna järgmise aasta eelarvesse, et mul on küsimus selle praktika kui sellise osas et miks ei, ei kulutata raha ära ja miks antakse siis liikmesriikidele tagasi, see on Euroopa Liidu raha ja ta võiks jääda Euroopa Liidule. võib-olla ma olen hüüdi hääl kõrves, aga ikkagi. Äh, härra Novakov. aitäh, head kolleegid. statistika Bulgaaria kohta on täiesti üheselt selge. kahju on umbes kaheksakümmend miljonit eurot ning suurim osa hädaabist läheb taristu taastamiseks. ülejäänud äh, osa kasutatakse veevarustuse tagamiseks. ent äh, midagi jääb äh, nende arvude tagant veel nägemata, seitsesada peret olid üleujutustest puudutatud ühes Euroopa vaesematest piirkondadest. kujutage endale ette näiteks Krušovitsa küla või Miisi linna ning seda, mida toimunu neile tähendab, nendele inimestele tähendab. me loodame, et see abi jõuab nendeni võimalikult ruttu, sellepärast et parim abi on abi, mis jõuab abivajajani kiiresti. seetõttu loodame, et et seda küsimust menetletakse esimesel võimalusel, arvestades olukorda nendes piirkondades. aitäh! nii. lõpetame nüüd arvamuste vahetuse ja võib-olla küsime korraks veel uuesti proua Calvin Joot. et tõesti, kaks tuhat neliteist lõpus meil oli intensiivne arutelu, neli miljardit kaheksasada miljonit eurot, küsimus oli saa-, nende täiendavaks kulutamiseks volituse saamine ning miljard nelisada viis, eh, nelisada kolmkümmend viis tuhat eurot. Eh, no me ei saanud nelja miljardit kaheksasadat tuhandet, me saime kolm miljardit millegagi. sellepärast, et äh, aasta lõpus jäeti miljard kolmsada kolmkümmend viis tuhat eurot kõrvale ja jagati liikmesriikidele, nagu oleks tegemist olnud mingi blufiga. no minu meelest äh, on see, see üsna taunitav praktika, proua Kardja Sabal me ei anna eh, liikmesriikidele tagasi midagi, mis ei oleks juba nende taskus enne olnud. see on väga, väga keeruline kogu see olukord, kui, kui meil on kakskümmend viis miljardit eurot tasumata arveid. ma ei tea, kuidas toimivad eelarved teistes riikides, aga Hispaanias näiteks on, on meil asi nii, et meil on teatud summa ja aasta lõpus, siis arvestatakse, tehakse tasaarvestus. kui on makstud, kui oleme maksnud makse näiteks liiga palju, siis, äh, siis maksab riik tagasi, kui liiga vähe, maksame juurde. nii et äh, sisuliselt sama toimub ka siin praegu, vastavalt teatud arvestusele kannavad riigid raha siia, need arvestused võivad muutuda, läht-, tulenevad sellest, kui palju on tollimaksu laekunud või mingeid muid makse laekunud, aga igal juhul Euroopa Liidu eelarve tuleb, eh, täid-, seda eelarvet täidavad liikmesriigid ja kui nad on sinna kandnud liiga palju ja kui meil on maksmata arveid, siis, siis me kasutame seda raha selleks, et maksmata arved maksta. see on muidugi arutelu, mis veel ees seisab, aga eh, ma tean, et meil on siin finantsmäärus ja seda meil eh, muuta nii lihtne ei ole. aga selleks, et kokkuleppeid lihtsustada. kui meil on ülejääk üle miljardi Euroopa Liidu eelarves ja kui me kuuskümmend viis miljonit eurot näiteks, mis me Solidaarsusfondi suuname, liikmesriikidele ei tagasta, siis siis see oluliselt neid liikmesriike ei mõjuta ja samas on kõigil hea meel, sest sellest rahast makstakse Solidaarsusfondi täiendavad eraldised, mida sinna vaja on. ning ülejääk jääb puudutav arutelu on siin loomulikult väga väga, väga köitev yes.. loomulikult on selge, et me tahame võimalikult pea aidata rahaliselt siis nende katastroofide ohvreid Itaalias, Bulgaarias, Rumeenias, nagu härra Novakov ja härra Mürisson märkisid. aga need kuuskümmend viis miljonit, seda oleks võimalik võrrelda miljardi neljasaja tuhande kolmekümne, neljasaja kolmekümne viie tuhande euroga. täna arutasime proua Calvinioga äh, Euroopa strateegilise fondi tagatisfondi loomist. miljard nelisada kolmkümmend viis miljonit võimaldaks meil liikuda vahe hindamise poole, ilma et me peaksime ohvriks tooma Horisont kakskümmend kakskümmend vahendeid või eh, Euroopa ühendamise rahastu vahendeid. härra Nilst. aitäh, räägin poola keeles. mina näen asja nii et taolistes olukordades on meil alati kaks niisugust vastukäivat lähenemist ja mõtet. ühelt poolt tahame oma tegevuses järgida loogikat. seda on raske teinekord poliitikutele ja kodanikele selgitada. et paksed tuleb teha, praegusel neid teha ei saa. teiselt poolt aga on vaja järgida teatud menetlust, näiteks mul on siin taotlus volinikule, ma ei tea, kas proua raportöör saab sellele vastata, probleeme siin on äh, nende piirmääradega, ülemiste piirmääradega. ja nende kohaselt äh, on olukord nii, et isegi kui meil on lisaraha olemas, siis me ei saa seda kulutada, sellepärast et menetluslikud takistused on. ning äh, seda sõnumit tuleks levitada sest need probleemid tulenevad sellest, et need piirmäärad on seatud väga madalad ja mõjutavad meie elu reaalselt praktikas, see ei ole teoreetiline arutelu ning selle tulemusena tekib olukord, mis ei ole loogiline, meil on raha, aga me ei maksa oma maksmata arveid, sellepärast et need ülemised piirmäärad on liiga madalad, nii et küsimus ongi nendes piirmäärades. ning äh, see saabki finantsraamistiku läbivaatamisel üheks kõige olulisemaks teemaks. liikmesriigid tahavad neid piirmääru vähendada ning meil tekivad järjest uued, uuesti samad probleemid, mida madalamad on piirmäärad, seda piiratumad me oleme oma võimalustes raha kulutada ning see on väga oluline seoses ka strateegiliste investeeringute fondiga. me otsime rahastamisvahendeid, aga, aga need piirmäärad on liiga madalad. Mõje Ring no.. härra Maragall, lühidalt. teen lühidalt olen päri sellega, mida proua Garcia Zabal rääkis. olles ära kuulanud proua Calvin Joot selgituse, väga asjalik selgitus, ülevaatlik. Äh, meile on selgitatud, et see ülejääk ei tulene sellest, et äh, meie, meie kulud on väikesed, vaid pigem sellest, et meil on tekkinud täiendavad tulud täiendavad ootamatud tulud, erakorralised tulud. ja võib-olla saaksin paremini siis ennustada või hinnata, projitseerida neid täiendavaid tulusid, ette näha ja arvesse võtta. aga küsimus on järgmine. kui meil iga kord tuleb teha see tasaarvestus vastavalt liikmesriikide panustele, siis sisuliselt on meie arutelud osaliselt mõttetud, nendest pole kasu, me ei saa rääkida mingite kriteeriumite rakendamisest, mis oleks vähem vastuolulised, mis võimaldaksid neil maksmata arveid tasuda või, või kasutada seda ülejäävat raha teisteks eesmärkideks, nagu märkis härra Artüi, kes rääkis tagatisfondist, strateegiliste investeeringute fondi jaoks. mis on asi, mida praegu arutatakse ja millele tähelepanu on koondunud. me võime loomulikult mõned miljardid liikmesriikidele tagasi maksta ja samas kõik need maksmata arved Euroopa Liidus jäävad arve, alles, me enne rääkisime sellest aga me peame selle, selle küsimuse puhul süvenema detailidesse. aitäh, rohkem keegi tundub sõna ei soovi ja seega annan proua Calvinole võimaluse vastata ning rääkida, kuidas ta näeb nende ülejäänud vahendite õige kasutamise võimalusi ning solidaarsusfondi rahastamise küsimusi. Eh, aitäh, härra esimees. tahaksin rõhutada kolme asja vastuseks küsimustele, mille austatud parlamendiliikmed tõstatasid. esiteks, tahaksin öelda, et oleme täiesti päri nende parlamendiliikmetega, kes rõhutasid vajadust mobiliseerida Solidaarsusfondi vahendeid. sest Solidaarsusfond on ette nähtud kiire reageer-, kiireks reageerimiseks. ning seetõttu me arvame, et seda tuleks kasutada aasta jooksul ning vältida olukorda, kus see Äh, kus see satub siis samasse paketti järgmise aasta eelarve läbirääkimistega, nagu juhtus eelmisel aastal. nii et olen täiesti äh, päri proua Gardia Sabaliga ja teiste parlamendiliikmetega, kes ütlesid, et äh, seda, niisugust rahastut tuleks menetleda erakorraliselt ning väljaspool MFF raamistikku. minu teine märkus puudutab seda, et erinevalt erirahastutest kus me räägime teistsuguste kulutuste tegemist, nagu muuhulgas ka EFSI või strateegiliste investeeringute fond, millele on viidatud, siis me, me ei räägi siin erirahastutest, me räägime programmidest, mis on arvesse võetud juba MFF piirmäärade paikaseadmisel. ning ükskõik, kust me raha võtame, on need makselaed MFF-is eh, ikkagi asjad, millega tuleb arvestada, härra Olbrist sellele eh, osutas et üleüldine piirmäär või lagi on paika pandud kogu perioodi jaoks ning me ei saa leiutada sinna juurde tühjusest mingeid uusi ressursse, vaid need ressursid tuleb võtta eelarve teistest osadest ja seega kõik see, kogu see mäng jääb nende piirmäärade sisse või lae, selle lae alla. ning ähm, erakorraline tulu ei puuduta kuidagi võimalust Horisont kakskümmend, kakskümmend või EFSI või Euroopa ühendamise rahastu kulutusi teha. nagu ma selgitasin enne, on iga-aastased kulutused paika pandud makse, iga-aastased maksed paika pandud maksekohustustega, mitte sellega, kui palju meil raha on Euroopa Liidu kassas ning see, siin tuleme oma kolmanda märkuse juurde, mis on seoses härra Maragalli öelduga kuna vastab tõele see, et iga aasta me peame tegema tasaarvestusi seoses tulude poolega, me üritame loomulikult nii hästi ennustada ette neid summasid kui võimalik, aga kõike ei ole võimalik ennustada. käesoleva aasta Äh, eelarves on meil erakorralised tulud omavahenditest, miks, sellepärast et Euroopa majandus ja ma nüüd spekuleerin, ma ei ole seda analüüsinud, aga aga sisuliselt tundub asi olema sellest, et kas oli meil rohkem importi Euroopa Liitu või oli see import veidi kallim ja seetõttu on tollivaldkonnas saadud tulu suurem, kui me äh, ette nägime. et see on paratamatu, et mõnel aastal on see natuke kõrgem ette siis kalkuleeritust, mõnel aastal madalam teine osa sellest märkusest puudutab euro äh,, euro langust valuutaturul ning seda, seda oli ka raske ette näha, see on seotud Euroopa Keskpanga poliitikaga, mida meie mõjutada ei saa. kolmas element siin on äh, trahvid. on täiesti õige, et need summad, mida, mille me saime eelmisel aastal trahvidena, on suuremad kui see, mis oli ette nähtud, aga siin äh, tuleks kindlasti olla väga ettevaatlik, enne kui me, kui me hakkame kavandama liiga suurt trahvilaekumist eelarvesse. sest eh, nagu proua Gardia Sabal eh, selgitas, eh, annab see liikmesriikidele aluse öelda, et meie peame vähem raha panema ja sisuliselt võib tekkida olukord, kui trahve ei laeku piisavalt, peame me liikmesriikidelt taotlema täiendavat rahastamist aasta keskel, mis on poliitiliselt eh, eriti keeruline ning ei ole hea ka riiklike eelarvede hal-, eelarvete halduse seisukohast. nii et meie lähtume oma eelarve planeerimisel pigem ettevaatuse printsiibist ning usun, et see on õige lähenemine. sest kui me oleme palunud liikmesriikidelt täiendavaid finantseeringuid eh, eelarve rakendamiseks, siis eh, tuleb see ka tagasi maksta. ning seetõttu tuleks lähtuda ettevaatuse printsiibist, kavandades siis äh, nii tavapäraste omatulude laekumisi kui ka trahvide laekumisi. aitäh, äh, proua Kadja Zabalil ei ole midagi lisada, niisiis kinnitan teile, et et saame arvamuste vahetusega jätkata, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies juuni ning äh, seisukoha nende suhtes võtame kahekümne kolmandal juunil ning äh, need mõlemad paranduseelarved võiksid jõuda täiskogu istungile hääletuseks juulis. ja loomulikult äh, sõltub asi sellest, ka, milline on nõukogu seisukoht ja kuna see meile esitatakse, nii et äh, proua Calvin Joo, kes on on sellega kindlasti kursis. igal juhul tuleb märkida, et äh, olukorras, äh, et need riigid, kus raske olukord on kerkinud, ootavad selle raha vabastamist. nüüd, solidaarsusfondi kasutuselevõtt, see on seotud eelöelduga ning annan sõna raportöörile Sigfrid Merissonile. aitäh, eelmisel korral, kui me arutasime paranduseelarvet ja minu seisukohta selles küsimuses, siis ma pean ütlema, et me ei saa seda siis seda siduda paranduseelarvega, me peame seda juba varajases äh, protsessi faasis äh, lahendama hakkama. ma tean, et meil on arvamuste vahetus äh, raporti eelnõu alusel, aga mida meil veel ei ole, meil peaks see tulema järgmisel koosolekul, kahekümne kuuendal mail ja mina teen ettepaneku, et me arutame seda siis sel hetkel, kahekümne kuuendal. Eh väga hea ning äh, ma arvan, et me võime härra Muressani seisukohta heaks kiita ja teha nii, nagu ta soovitas ja nüüd siis läheme edasi äh, maksekava juurde. Äh, see on praegu meie väga suur murepunkt ja see on juba kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus väga palju muret valmistanud ja see on seotud ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve aruteludega. me jõudsime kokkuleppele nõukoguga aga praegused ähm, seisukohad on nõukogus üsna konkreetsed ja karmid ja komisjonis samamoodi. et on vaja paika panna maksekava, see, mis oleks ka selline realistlik, mis võtaks arvesse sisse tulevad summad ja tulud ning äh, selle aasta lõpuks peaks siis need maksmata arved olema makstud ning oma siis järeldustes on rõhutatud äh, seda põhimõtet, et me peame jõudma kokkuleppele, äh, meil peab olema selline äh, mõistlik summa olema paika pandud maksmata arvete puhul, aga seda ei ole. nii et see dokument on siis komisjonis koostatud, proua Džurževa on seda ka tutvustanud, aga see, mis nüüd jääb veel maksmata, Äh, aastatest kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, need summad äh, näitavad meile seda, et kaks miljardit jääb meile kõigest siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks, see on siis ühtekuuluvas, kuuluvusfondist ja siin on ka mõned muud peatükid, äh, millele ei ole veel viidatud, ja seda arvesse võttes kõiki neid programme, mida on hakatud kasutusele ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses, kakskümmend miljardit on siia jäänud sest äh, vastavate liikmesriikide komisjonide vahel ei ole kokkulepet leitud ja selline mehhanism, mis näeb ette, et äh, kui äh, programm ei ole täielikult lõppenud siis, siis viis protsenti jääb veel komisjonile alles ja siis seda saab edasi lükata. nii et see kok-, dokument, mis meie ees praegu on, on selline väga kirjandusliku väärtusega dokument aga meie eelarvekomisjonis tahaksime tabelit, kus oleks väga selgesti välja toodud kõik summad. ja leppisime kokku täna hommikul koordinaatoritega, et me räägime, siis saadame proua Džõrdevale kirja, kus me tahaksime seda täpsustust talt saada ja see kuidagi seab siis äh, tingimuse meie järgnevaks kolmepoolseks läbirääkimiseks äh, ning äh, meil saab olla siis institutsioonide vaheline kohtumine mai lõpus, aga me ei tahaks siis lihtsalt sellist suitsukatet siin levitada, me tahame selgust maksekava osas ning me peame olema informeeritud nendest riskidest, mis alles jäävad nende maksete puhul, sest meil peavad olema vastu võetud meetmed, meetmed selleks, et need äh, maksmata arved ei kuhjuks ja et see ei kahjustaks Euroopa Liidu mainet. kas äh, kõik on nõus sellega? kas äh, te olete nõus, keegi sõna ei soovi? me peame vältima seda, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus on meil uuesti maksmata arvete eh, kuhi ja mm, siis me ei saa siis tõsiselt arutada kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet. härra Fernandes, palun. aitäh, härra esimees, ütleb härra Fernandes. see arutelu ei peaks siin üldse aset leidma, sest kulukohustused peavad olema ära täidetud ning need maksed äh, on loogiline tagajärg, mis me oleme, mis me peame siis ära tegema kulukohustuste võtmisel ning selles mõttes me ei peaks neid ilmselgeid ja enesestmõistetavaid asju üldse arutama ja me ei peaks isegi muretsema millegi sellise pärast, mis äh, on täiesti loomulik mõistagi institutsioonide jaoks on täielik häbiväärne lugu see, et meil ei ole raha, millega need maksmata arved kinni maksma, maksta, see heidab meile väga halba mainet kõikidele institutsioonidele. kui äh, me tahame, et töötajatele makstakse, kui me võtame siis vastu sellise direktiivi, kus nõutakse, et ettevõtted peavad kuuekümne päeva jooksul töötajatele ära maksma, siis ei ole arvesti arusaamatu, miks Euroopa Liit ise ei suuda ära maksta neid arveid nendele töötajatele siis, kes on mingeid programme läbi viinud. ning äh, kõige sellega seoses äh, on äh, ilmselge, et ähm, et tuleb raha leida selle jaoks ja kui iga aasta on meil aina rohkem arveid võrreldes sisse tulnud rahaga, siis me peame paranduseelarveid vastu võtma ning kodanikud mõtlevad jälle, et me tahame neilt rohkem raha saada, aga ei, me lihtsalt tahame, et võlad oleksid äh, ära makstud ning et kulukohustustest peetaks kinni meil peaks olema selline ette, ennetav süsteem, see on ülioluline, et ei, me ei oleks jälle sellel ähm, sellise jätkusuutmatu hetke ees, et kus meil on nii palju maksmata arveid ja see ei ole jätkusuutlik. see peab olema kuidagi paremini lahendatud, teiselt poolt on siin ka üks väga positiivne moment, nii et nõukogu peaks andma äh, Äh, kulude jaoks äh, loa erinevate programm, programmide jaoks, siis äh, neid soovitusi ja nõuandeid ka järgitakse. mida ma sellega öelda tahan? no ei, see kõik peab toimuma poliitiliste valikute ja otsuste tagajärjel, ei ole ju mõtet võtta nõukogus vastu otsuseid, mida pärast ei järgita aga siiski siiamaani on meil olukord, et maksetega viivitatakse ja me peame sellisele olukorrale lõpu tegema. see on poliitiline probleem. see peaks olema tehniline probleem, mida saab lihtsalt lahendada, sest me räägime siin Euroopa Liidu kodanike huvidest, kes peavad olema meie prioriteediks. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me peame võtma prioriteediks endale tööhõive suurendamise, turismi, solidaarsuse, sise- ja välissolidaarsuse. Need on meie eesmärgid mis on üliolulised kodanikele ja see on meie missioon ja me peame selle panema oma prioriteediks. me peame pühendama oma aja nendele küsimustele. me oleme kohustatud seda tegema, aitäh. härra Danno, palun. aitäh, härra esimees. see on nii tühi, see dokument ja ma ei tea, kuidas seda üldse on saanud äh, kusagile esitada, see ei ole vastuvõetav. siin ei ole mitte mingisuguseid kohustusi võetud aga kui kohustus on võetud, siis see peab kajastuma siin dokumendis ka konkreetsete mm, arvudena, aga seda siin praegu ei ole. ja ma leian, et see on vastuvõetma-, võetamatu. nii et äh, mina ei tea, kas me saame siin niimoodi üldse edasi minna, kui me selliste tingimustega edasi peame töötama, siis äh, mm, on üsna selge, et äh, kõik on üsna mõttetu ning Euroopa Liidu eelarvesse vahendite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 toimus meil kohtumine liikmesriikide parlamentide esindajatega ning see Hispaaniast ja Prantsusmaalt oli üle saja saadiku, osad nendest ka meerid, kohalike omavalitsuste, omavalitsuste juhid, kes kurtsid, et nad ei ole mitu aastat mõnikord saanud Euroopast raha, raha kätte ning nad kurtsid, et et see on tõesti frustreeriv, et nad kunagi ei hakka enam taotlema eurofondidest mingit raha, sellepärast et lõpuks tekib sellest rohkem tüli, kui asi väärt on. ma küsisin mitu korda, palusin mitu korda, et analüüsitaks äh, seda olukorda ning ka analüüsitaks neid tagajärgi, mis tulenevad sellest, et meie arved jäävad maksmata. mõnikord äh, nendes olukordades rahastavad vajalikus ulatuses projekte liikmesriigid oma eelarvest, mõnikord aga mitte, aga me peaksime igal juhul täpsemalt teadma, missugused on tagajärjed niisuguste hilinenud maksete puhul. ning äh, riigid peaksid teadma, et just nende endi koolidel, haiglatel võib tekkida probleeme, kui neid makseid õigeaegselt ei tehta. seetõttu on väga tähtis, et me saaksime, et me telliksime täpsema analüüsi selle kohta, mis siis praktikas ikkagi järgneb, kui arved jäävad maksmata. aitäh, ähm, keegi rohkem sõna ei soovi. võib-olla proua Calvino võtab sõna, ei äh,, härra Marangal. aitäh, ma teen väga kiiresti kaks punkti, mida ma tahaksin rõhutada. ma tahaksin härra esimees Artui sõnumit toetada ja tahaksin esitada ka kaks küsimust, mis mulle tuli praegu pähe, kui ma teid kuulasin. meil ei ole piisavalt informatsiooni ning äh, me peame paremini mõistma, millised äh, on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maksete seis praegusel hetkel, me ei tea seda väga tähtsalt, me peame teadma ka, mis toimub kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuni, aga lisaks sellele ka oma ametiaja e, lõpuni, sest kui me seda ei tee, siis me spekuleerime siin ja ootame lihtsalt mingit äh, Äh, imet, mis peaks juhtuma kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, need kuidagi kaovad ära äh, nagu nõiaväel, need maksmata arved. ning äh, lisaks sellele üks filosoofilisem mõte, kes keda rahastab ja milline peaks olema liikmesriikide roll, need maksmata arved ja need summad on majanduslikus mõttes võlg mis on Euroopa Liidul Euroopa kodanike suhtes. Euroopa kodanikud ei saa seda raha kuidagi kätte, nad ei ole institutsioonid, finantsinstitutsioonid ega pangad, nad ei saa seda kuidagi välja nõuda. Nad on justkui laenanud oma raha Euroopa institutsioonidele, aga nad ei saa seda mitte kuidagi tagasi ja nad ei saa isegi mingit hüvitist, mis peaks tegelikult no normaalne olema. proua Calvino äkki saate öelda siis, mis on teie arvamus selle kohta, mis siis praegu on too-, toimumas, milline on see ülevaade olukorrast maksekava osas? see dokument, mis meile, dokument on siis saatnud nüüd just hiljuti, mis te sellest arvate? ning see kiri, mille saab proua Džurževa siis üsna peatselt, mis te sellest arvate? okei okay,, well. aitäh. ma olen natuke pettunud, sest tegelikult oleme väga palju pingutunud seal, pingutanud selle maksekava koostamisel ja me oleme sinna üritanud sisse panna kogu informatsiooni, oleme tahtnud olla äh, selged ja läbipaistvad, aga samuti ka taktikalised, oleme üritanud panna paika mõõdikud, et vaadata, millised on eri rubriikides need kulukohustused olnud ja maksed. see maksekavaga me tahtsime anda ühe selge ülevaate selle kohta, mis on toimunud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuni ja millised väljavaated on kahe tuhande viieteistkümnendast kuueteistkümnendaks aastaks, võttes arvesse mandaati, mis me saime eelmise aasta lõpul mis puudutab nüüd siis äh, programmiperioodi ja siis samuti äh, nende maksete kuhjumise äh, probleemi. mõistagi tahame me teile, oleme rahul, kui saame, saame teile rohkem informatsiooni anda, aga ma tulen selle juurde natukese aja pärast tagasi, ma ei taha siin mingisuguseid lootusi, asjatu lootuseid üles kütta tahaksin ütelda, et kui me mak-, räägime maksetest ja kulukohustustest, siis äh, kuna meie eelarve on mitmeaastane, siis Euroopa Liidu eelarve on mitmeaastane ja kuna äh, see võttes arvesse ka nende programmide struktuuri ja seda, et on eelmaksed, on vahemaksed ja siis lõppmaksed, äh, ühtekuuluvuspoliitika puhul on see üsna eriline ning ühtekuuluvuspoliitika rubriik üks B on eelarvest väga e, suur osa kogu selles mitmeaastases e, finantsraamistikus ja mis puudutab makseid ja kulukohustusi, siis siin on ka väga palju muutujaid. mitmeaastane e, kava tähendab seda, et see eelarve on ka tsükliline. nii et sel aastal ja järgmisel aastal, kui nüüd eelarvet on piisavalt, siis me saame hakkama saada nende eelmise programmiperioodi maksmata arvete hulgaga või kuhjumisega. uued programmid on veel praegu oma algatusjärgus ja me ei ole veel lõpetanud selle tööga, et liikmesriikide kõikide valdkondade programme heaks kiita. tavaliselt peaksid nad saama heakskiidu selle aasta sees ja siis hakkab toimuma eelrahastamine, aga kuidas see siis eelarvemaksetele, vahemaksetele mõjub? sõltub suuresti sellest, milline on äh, liikmesriikide eelarve täitmine. seetõttu on praegusel hetkel peaaegu võimatu teada, kas äh, see surve maksetele tuleb kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, üheksateistkümnendal, kahe tuhande kahekümnendal aastal, nii-öelda, et kuidas see kõik äh, kujunema hakkab äh, praeguse programmi perioodi lõppaastatel. nii et üsna raske on pärast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastat toimuvat ette näha, me anname endast maksimumi, üritame teha kõike, aga see sõltub väga palju ka liikmesriikidest. ja mis puudutab siis rakendamise rütmi, prognoosides, et siis võib olla kas väga pessimis-, pessimistlik või positiivne, aga siin, sellel kõigel on ka poliitiline iseloom siis mõnede programmide puhul ning teise kohal puudutab see äh, võimekust koha peal programme rakendada ning äh, samas ka seda, kas liikmesriigid on valmis kaasfinantseerima, see kõik mõjutab seda äh, rakendamise rütmi ja seetõttu on loogiline, et maksete puhul on siin tsükliline iseloom väga oluline ja kui neid programme rakendatakse, siis äh, järgnevatel aastatel siis mitmeaastase finantsraamistiku äh, raames hakkab siis eelarvet survestama. kolmandaks tahaksin rääkida kogu protsessist ja järgmistest äh, sammudest. meile tundus, et me peaksime kuidagi maksete probleemi siit eraldame, kuidas järgnevatel aastatel seda kuhjumist kuidagi lahendada ja võttes arvesse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve arutelusid, siis kõige parem oleks kaks eelarveasutust eh, kokku saada ja, ja panna paika selline ühtne prognoos sest äh, eelmisel aastal me üritasime jõuda maksete osas sellise ühtse lähende, lähenemiseni ja seetõttu me tulime välja ka ühise avalduse eelnõuga, et kui kaks institutsiooni kokkuleppele saavad ja võttes arvesse kõiki neid muudatusettepanekuid, mis siia sisse viiakse, võiks siia paika panna baasi, et meil võiks olla ühine nägemus probleemile ja kuidas seda lahendada, ilma et äh, mingeid konkreetseid äh, arve kahe tuhande kuueteistkümnenda järgnevate aastate eelarvetes sisse pandaks kumbagi institutsiooni poolt. seetõttu ma tahaksin teid kõiki julgustada, esitada meile küsimusi, me üritame anda endast maksimumi, aga need võimalikud lahendused äh, sellise ühisavaldusega võiks siis ühisavaldusega võiks jõuda äh, selgemate lahendusteni ja siis niimoodi on ka vaadata, võimalik vaadata, kuidas nende arvete kuhjumist lahendada. maksekavas äh, oleme me tegelenud äh, mitte ainult rubriik üks B-ga, ühtekuuluvuspoliitikaga, vaid vaadanud ka teisi rubriike, üks A ja neljas rubriik näiteks, härra Fernandes mainis seda ja teised võib-olla ka, see on saa-, need on saanud äh, eraldiste, makseeraldiste osas kannatada, see kõik on seotud nende maksmata arvete kuhjumisega, tavakorras ei peaks sellist kuhjumist üldse olema ning äh, mõnikord on need maksed hilinenud komisjoni poolt, me oleme seda vaadanud kõik äh, üle maksekavas, tahaksime kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve jaoks teha oma ettepanekud ja ka järgnevaks aastaks niimoodi, et need teised rubriigid saaksid ka korda, nii et äh, meil ei ole enam sellist ähm, kuhjumist äh, järgnevatel aastatel. dokumendis äh, on kõik olemas ja kui te tahate rohkem saada informatsiooni selle kohta, anname endast maksimumi, et te sellega saaksite, aitäh! Merci, madame! suur tänu! enne kui ma annan sõna härra Olbrichtile, tahaksin öelda, et meie ei ole kunagi äh, rääkinud äh, kahe tuhande viieteistkümnenda, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta prognoosist. meie te,, kuivõrd tegemist on äh, meie jaoks olulise küsimusega, mille osas me tahaksime siiski juhirolli võtta, äh, see, et kui prognoositav see kõik on, te ütlesite, et ei tea, mida mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis võib veel juhtuda, aga niimoodi ei saa ju jätkata liikmesriikidel peavad olema võimalused ju ette näha teatud programmid ja peab olema võimalus ka selleks, et lõpuks see raha ka välja makstakse ja iga partner täidaks oma kohustusi, sest muidu me ju sõltume sellest, et kuidas kuhjub see hulk ainult äh, nendest, äh, nende välja maksmata kulukohustuste osas. ja mingis mõttes peab selles osas ju ming-, noh, ütleme sellise lepingu sõlmima äh, osapoolte vahel noh, ei saa ju nii öelda, et äh, kui meil raha on, siis me maksame teie saadetud arve välja, niimoodi ei saa ju jätkata, nii see ei lähe. eelarvepädevad organisatsioonid peavad kokkuleppele jõudma, jah. aga kui me kohtume teise osaga, siis äh, seatakse meile lihtsalt ette ECOFINis kokku lepitud summa ja vot niimoodi peame meie opereerima, ka niimoodi ei saa jätkata meil on tulemas rahandusministritega seminar ja eelarvekomisjoni delegatsiooni vahel. vabandage, et ma nüüd niimoodi seisukohad väljendasin, härra Olbrist, palun. üks märkus ja üks küsimus on mul teha. minu märkus. minu meelest on väga oluline meie komisjoni jaoks ja tegelikult on see oluline küsimus ka regionaalasjade komisjoni jaoks, et kui need äh, kohust-, kui neid kohustusi välja ei maksta, siis kes seda raha tegelikult ootab, see on poliitiliselt väga oluline. mõnedes liikmesriikides on makseagentuur see, kes maksab välja lõppkasusaajale, näiteks kui see on rahandusministeerium, siis tegelikult lõppkasusaaja ei oota seda raha, vaid ootab raha hoopis valitsus. ja see loomulikult mõjutab valitsuse poliitikaid sest rahandusminister ootab seda, et ta saaks raha tagasi. aga see ei mõjuta otseselt äh, lõppkasusaajate äh, olukorda, välja arvatud siis niimoodi, et lõpuks ilmselt valitsus muudab äh, poliitikat lõppkasusaajate suunas, sest nad teavad, et raha jääb viibima ja toppama kuhugi nii et me peaksime olema väga valvsad selles küsimuses ja küsima, et kes on see makseagentuur, kes seda raha ootab. see on poliitiliselt tähtis küsimus nagu ma nüüd aru saan, sellel aastal peaks kahekümne neljalt miljardilt kahekümne peale kukkuma see summa ja siis kahe miljardi peale, minu naiivküsimus on, millisest äh, koormast me siis räägime, kas vanast võlakoormast või võimalikust uuest võlakoormast, kui me räägime ainult vanast võlakoormast, siis jääb ju see kaks miljardit üle ainult vanast võlakoormast ja mis saab selle uue võlakoormaga? kas kaks tuhat kuusteist on siis mm, kaks miljardit vanast veel maksmata ja pluss äh, veel üks osa? täiesti õige küsimus me saneerime siin jah, oma võlakoormat nii-öelda, aga samal ajal te, tulevad ju kogu aeg uued arved ja me ei tea, kust me selle, nende maksmiseks raha võtame. proua Kalvinju, teil on mingi seisukoht? jah. mul on kaks märkust äh, sellele väga õigele küsimusele, et kes kannatab eelmisel aastal, arvestades seda, et makseeraldisi, eraldiste osas kokkulepet ei olnud, üritasime me siis kahjusid maandada nii palju kui võimalik. ehk teisisõnu, aktiivselt hakkasime nii-öelda neid makseid äh, haldama ja igas peadirektoraadis leppisime kokku prioriteetides, palusime, et nad siis nii-öelda prioriteedid seaksid maks-, välja maksmata arvete osas näiteks äh, prioriteediks pidid olema programmid, kus kogu programmi jätkumine oli küsimärgi all, kui neid vahendeid ei tule, siis reaalmajanduse käigus hoidmine ja VKE-dele maksime kõigepealt siis suurettevõtetele, erasektorile, enne kui liikmesriikidele, liikmesriikidele, kes olid programmi all kõigepealt ja siis nendele, kes, keda, kes ei olnud programmialused riigid, need olid sammud, mille erinevad kinnitavad asutused öö, äh, otsustasid öö, äh, selleks, et minimeerida lõppkasusaajale negatiivseid kulusid ja see tähendab seda, et kulu Euroopa Liidu eelarve jaoks, see on meie aastaaruandes ka kirjas, on olnud üsna piiratud äh, intressimäärade mõttes. me oleme üritanud äh, vältida seda, et lõppkasusaajatele mm, raha makstakse välja viivisega. nüüd, kas liikmesriigid on ettepoole toonud kalendris äh, maksed lõppkasusaajatele või ei, sõltub sellest, milline on seadusandlus, seal mõned teevad seda, mõned tei-, mitte ja see on teema, mis äh, on problemaatiline. aga mis meisse puutub otsemaksetesse, siis me oleme üritanud siin mingisugused prioriteedid, prioriteedid seada selleks, et tagada jätkusuutlikkus ja maksete kestvus ja et me ei tekitaks siis reaalmajandusele või kasusaajatele pöördumatult kahju. ja minu järgmine märkus on vastuseks teie küsimusele, kas me räägime uute võlgade maksmisest või vanade äramaksmisest. jah, meil on eelmise programmi perioodi puhul siis teatud võlakoorem, mille, millest me oleme rääkinud uute programmide puhul. Need käivitatakse alles sellel aastal, kaks tuhat kuusteist on esimene aasta, kaks tuhat seitseteist peaks olema siis see esimene aasta, kus nad on juba täiskiirusel käigus ja me saame muidugi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve eelnõusse panna äh, järgmise asja ma siin avalikustan äh, asja, mis äh, ei ole veel otsus, ots-, ära otsustatud kolleegiumis, nimelt me peame sinna et-, näeme selle ette summad, mis peaksid vastama uutele programmidele, et ei teki uute programmide puhul enam sellist viivist makseeraldised, mida on vaja, paneme me siis sinna eelarvesse sisse selleks, et katta kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal käivitatud uute programmide vajadused. aga sellest ma rääkisingi, väga raske on vaadata kaugemale aastast kaks tuhat kuusteist, sest et see, milliseid summasid meil on vaja kaks, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, sõltub sellest, kui millise tempoga liikmesriigid tegutsevad, kui nad tegutsevad kiiresti, siis kaks tuhat seitseteist lisavahendeid ei ole vaja, kui nad teevad seda aeglaselt, siis jällegi Äh, suur osa vahenditest, mis tuleb välja maksta, on finantsraamistiku lõpuosas. seda ma üritasin teile selgitada, nii et nüüd see kaks miljardit, millest me räägime, see on eelmise programmiperioodi äh, võlg ja me loodame, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve saab olema piisav, et ei tekiks uut äh, sellist võlga. loodetavasti saite minust aru loomulikult, aga kõik sõltub ju sellest, kuidas seda asja juhitakse me peaksime ju sisse tooma kuidagi selle, et liikmesriigid ja osapooled äh, võtaksid endale teatud kohustused äh, selles osas, et nad ei käivita paralleelselt äh, kõiki programme, mis tähendab seda, et kõik vahendid tuleb ühel ajal välja maksta. praegu see nii ei ole ja kõik tuleb teha ühe korraga, härra Manka. aitäh. need kohalike omavalitsuste esindajad rääkisid, et, et tegemist on tsüklilise olukorraga, kus neile ei maksta ja nende riigid ei maksa Euroopa Liidu eelarvesse. nii et me peaksime täpsemalt analüüsima neid olukordi, kes kellele mida võlgu on ja kuidas kõik see asi toimib üsna huvitav asi. ma ei tea, kuidas see on liikmesriigiti, aga ma tean, äh, kuidas need asjad on üles ehitatud riigis, kust mind on valitud. ma olen kirjutanud kõikidele regioonide juhtidele, et nad hoiaksid silma peal nende maksete küsimusel ja tegelikult ainult üks äh, regioon vastas mulle enam-vähem täpselt teised jätsid mulle sellise võimaluse, sellise mulje, et nad natukene äh, hä hämavad. nii et kontrollimissioonid tegelikult oleksid väga huvitavad, et aru saada sellest, kuidas see asi tegelikkuses kõik välja näeb ja kuid-, et taga ta ütles ka see, et meil oleks nende operatsioonide üle piisavalt valvas kontroll. niimoodi oleks võimalik Euroopa tuua lähemale kodanikule ja ja Euroopa erinevatele piirkondadele, härra Tänano. seda ma tahtsingi tegelikult öelda, härra esimees vabandab, et sõnad suust võttis. kas te mitte ei olnud ka regiooni eesotsas, härra Tänano? just nimelt, olin terve kümnendi ja tean täpselt, millised raskused tegelikult kaasnevad Euroopa vahenditega, need vahendid jõudsid meieni tegelikult väga suure viivitusega ja me otsustasime hakata eelfinantseerima projekte ja seda teevad väga paljud erinevad piirkonnad. Nad eelfinantseerivad kõiki Euroopa öö, äh, projekte nii-öelda, aga tegelikult ei peaksid kohalikud omavalitsused olema siin panga rollis, äh, nemad ei peaks äh, hoolt kandma selle eest, et need projektid oleksid võimalik realiseerida me peaksime välja kujundama hoopis teistsuguse süsteemi, kus oleks tagatud see, et oleks mingisugune süsteem, kus oleks tagatud see, et need kulud oleksid siiski kaetud ja et mitte ei jää, tuleks nii suure hilinemisega need vahendid. me läheme siin äh, ju eelarveperioodit ühest perioodist üle teise ja siis alati tekib sinna lõhe ja tegelikult äh, äh, kaob, kaob seal natukene ka juhtlõng käest alati on nii, tegelikult oli ka siis, kui mina seal töötasin, vanad programmid veel käisid ja uusi ei saanud käivitada, nii et tõesti siin on probleem sellega, et kuidas kogu see asi on organiseeritud. esimees, ma arvan, et selle maksegraafikuga siinkohal siis lõpetame tänaseks ja välja maksmata makseeraldiste küsimusega härra Calvino, tooge meile välja summa, mis tundub olevat mõistlik Eh, milline on see mõistlik summa, mis võib jääda võlakoormaks? loodetavasti järgmisel korral eh, on meil kirglik arutelu sellel teemal. Lähme edasi, kolleegid. ja teatise juurde ma tahaksin siinkohal tänada härra Nick eh, Gianetti Euroopa Investeerimispangast, kes on eritehingute osakonna juht ja härra Pulgar Schmidt, teid ma tänan ka komisjonist, kes on Ecofini tegevdirektor. nagu te teate, arendati välja pilootprojekt äh, seoses äh, projekti võlakirjadega, seda Euroopa Liidu eelarve toetusel kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat neliteist käis see pilootprojekt ja mul on väga hea meel, et meie külalised on täna tulnud äh, meile rääkima sellest, et kuidas see asi kõik välja nägi ja annaksin ühtlasi siis äh, sõna härra Nick Janetile. kui te tahate hoopis teises järjekorras sõna võtta, siis palun. Äh, mina alustan esimesena komisjonist, kui lubate. Burkhard Schmidt olen mina ja tahaksime teile siis täna teha ülevaate meie pilootprojektist ja Nick Janet Euroopa Investeerimispangast äh, räägib siis hiljem teises pooles. tahtsime teile täna anda siis poolaasta aruandest ülevaate projekti võlakirjade algatusest ja see PowerPoint slaidi esitlus peaks andma teile siis natukene taustainfot selle kohta mida me oleme teinud. lüümik, mida te nüüd näete, siin on kokku võtnud äh, meie algatuse struktuuri tuletan veel siis nii palju meelde, et projekti võlakirjade algatuse mõte oli see, et taristuprogrammides tekkinud äh, rahastamislõhed täidetakse erasektori vahenditega ja tegemist on pilootprojektiga ja eesmärgiks on siis vaadata, et kas see üldse on mõistlik lahendus, kuidas see kõik välja näeb eesmärgiks on ähm, projekti võlareitingut tõsta läbi Euroopa Investeeringupanga toetuse, kes siis peaks toetama ja looma nii-öelda riskipuhvri ja Euroopa Liit omakorda oma eelarvest toetab Euroopa Investeerimispanka ja pakub neile selle puhvri selleks, et siis võimendusefekt Euroopa Liidu vahendite kasutamisel oleks suurem. Euroopa Investeerimispanga kaas-, vastatus peaks tagama selle ka, et äh, projekti võlakirjade puhul äh, saaksime me nad varaklassina paremini paika taristu investeeringuprojektide juures, nendel on vastavad ekspertteadmised, millest oli väga palju kasu. nüüd äh, siht äh, projektid olid meil transpordi äh, ja TEN-T projektid ja TEN-E projektid. Euroopa Liidu eelarvest äh, tuli selle esimese äh, pilootprojekti jaoks kakssada kolmkümmend miljonit eurot ja Euroopa Investeerimispank siis toetas neid projekte läbi erinevate rahastamisvahendite, nii et need võlakirjad said piisavalt kõrge reitingu selleks, et nad oleksid priva-, erasektori jaoks ka äh, atraktiivsed nagu te ka täiesti õigesti ütlesite, et detsembris kaks tuhat neliteist lõppes äh, pilootprojektide heakskiitmise äh, periood ja need projektid, mis on siis heaks kiidetud, jõuavad lepingu allakirjutamisi selle aasta jooksul, nagu te teate, projekti võlakirjade alane dokumentatsioon on üsna keeruline tahaksime meelde tuletada ka veel selle, et lisaks poolaastase, poole aasta kaupa antavale aruandlusele, mille osa on ka tänane kohtumine, oleme me ka kirjalikult esitanud oma aruanded, kõigepealt iga-aastane finantsmääruse äh, finantsmäärusest tulev äh, kohustus äh, aruandlust on teha igal aastal, lisaks sellele vahearuanne komisjonist eelmise aasta aastast kaks tuhat kolmteist ja ka eelmise aasta juunikuust. Ähm, see oli siis vahehinnang ja praegu oleme me lõpphinnangut kokku panemas komisjonis, nii et loodetavasti selle aasta lõpuks äh, on meil võimalik anda siis ka lõpphinnang projekti võlakirjade algatuse pilootfaasile, et saame siis äh, aimu sellest, et äh, kuidas seda oleks võimalik er-, edasi arendada Ehm, projekti võlakirjade mm, käivitamise hetkest on tänaseks äh, poliitiline olukord mõneti muutunud, äh, nagu te teate isegi, sellepärast et te olete üks juhtivkomisjonidest, juhtivkomisjone on kaks, kes äh, president Junckeri investeeringute kavaga tegeleb, sellest investeeringute kavast on saanud Euroopa keskne prioriteet ja see on viinud siis äh, Junckeri kavadeni EFSI osas, äh, aga ka investeeringute projekti portaalini, kuid sellega see asi veel ei piirdu. väga palju tehakse ära ka kapitaliturgude äh, ühenduse loomise nimel. EIOPA praegu vaatab üle taristut kui varaklassi Äh, seda vastavalt Solvency kaks reeglitele ning nõuandemenetlus äh, peaks äh, käivitatama siis juunis sellel aastal. Need jõupingutused Euroopa tasandil tegelikult peegeldavad väga hästi ka seda, et kuidas rahvusvahelisel tasandil, globaalsel tasandil praegu investeeringutesse suhtutakse G20 ja OECD kontekstis, ka seal tehakse jõupingutusi selleks, et äh, taristu kui selline oleks eraldiseisev varaklass äh, konkreetsete iseloomujoontega ning jõupingutusi tehakse ka selleks, et andmeid koguda pikaajalisteks investeeringuprojektideks, et need oleksid äh, institutsioonidest investoritele atraktiivsed, mitte et ainult, et avaliku sektori vahenditest ei rahastata neid projekte. nüüd äh, turu arengutest rääkides, viimasel, eelmisel aastal nägime me seda, et äh, saavutati uus rekord äh, projektide rahastamise osas ülemaailmsel tasandil, aga samal ajal isegi kuigi pangad on rohkem olnud huvitatud pikaajalise, pikaajaliste laenude andmisest, on siiski nõudlus olnud suhteliselt väike, arvestades seda, et lihtsalt äh, tehingute, tehinguid ei ole tehtud väga palju ja tehinguvood on olnud mõnede, mõnedes liikmesriikides ja mõnedes sektorites äh, väga aeglased ja Juncker üritab oma plaaniga siis nii pakkumise kui ka nõudluse poolt äh, hoogustada. sellega ma lõpetan oma esitluse osa ja viimane slaid võtab kokku selle, mis ma just ütlesin, nimelt on suurenenud siis Euroopa tasandil laenude andmine projektide mm, rahastamiseks aastal kaks tuhat kaksteist mm, on Euroopa võlakirjad, ühisvõlakirjad ja ühisvõla äh, emiteerimine olnud äh, tõusnud hüppeliselt äh, ja seda punast joont vaadates siis näha on ka seal, et aastal kaks tuhat kaksteist on see oluliselt tõusnud ja seda olulisel määral tänaseks Euroopas. ning eh, see on ilmselt seotud ka otseselt projekti võlakirjade algatusega, mis on süstinud sellesse varaklassi rohkem usaldust eh, ja taristu rahastamisesse laiemalt, aga nüüd investeerimispangast kolleeg jätkab. Burkhard, thank you very much indeed um,. It's a... Uh, suur tänu, Burkhard. mul on väga hea meel, et olete meid siia kutsunud ning saame teile rääkida uh, projekti võlakirjade algatusest. väga hea on rääkida just sellest, mis on juba ära tehtud, palju parem kui, kui siis, kui ma äh, rääkisin selle projekti alguses asjadest, mida alles kavandati. aga jah, praegu on juba üht-teist ära tehtud. nii et äh, kõigepealt äh, lõpetatud tehingute arv Euroopa Liidu tehinguvahendite, Euroopa Liidu eelarvevahenditega. praeguseks on lõpetatud tehinguid neli pilootetapis, kõigepealt Äh, Greater Gabbard, ähm, mereülekandevõrgu projekt äh, ehk siis ühenduse ehitamine äh, riigi elektrivõrgu ja peretuulepargi vahel. teiseks Greenfieldi projekt ja A üksteist suur maantee Belgias ning kolmandaks, esimene kapitaliturgudelt saadud investeering lairibaühenduste väljaehitamiseks Prantsusmaalt ning äh, viimaseks tehinguks, mille puhul on kasutatud ka Euroopa Liidu raha, on A7 kiirtee Saksamaal. väga oluline projekt, sest see näitab, kui oluline see rahastamisvahend on üle kogu Euroopa Liidu, siis nii riikide jaoks, kelle reiting on väga hea, laenureiting, kui ka riikide jaoks, mille reiting ei ole nii hea. ning äh, krediidivõimekuse suurendamise vahend, mis on selle asja tuum, on kasutamist leidnud Euroopa Investeerimispangas seoses kahe tehinguga, millesse Euroopa Liidu eelarvevahendeid ei äh, läinud ning põhjuseks oli lihtsalt see, et energiaprojektide jaoks eraldatud eelarve osa oli ammendatud selle Greater Gabbard projektiga. nii et Kastori äh, gaasihoidla projekt, mille kohta paljud tõenäoliselt on kursis, et see on nüüd taas avaliku sektori omandis tulenevalt seismilistest tõugetest, mis peatasid gaasihoidla toimimise. ning äh, viimasena Äh, Gentimo ta-, ülekandevõrgu projekt taas kord meretuulepargi ühendamiseks riigi elektrivõrguga Ühendkuningriigis. ning äh, seal, seoses selle krediidivõimekuse suurendamise vahendiga või tänu sellele on neli koma neli miljardit äh, eurot investeeringuid õnnestunud mobiliseerida üle Euroopa. poolteist miljardit on väljastatud projekti võlakirju ning ning äh, võimendus on, on lisanud kuus miljardit ja kakssada kolmkümmend kuus miljonit laenu, kakssada üheksakümmend kolm on Euroopa, miljonit on Euroopa Liidu eelarvest eraldatud ning ning nagu Burkhard Schmidt ütles, on meil kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist aastateks äh, veel päris äh, palju vahendeid ja mitmeid projekte on heaks kiidetud panga juhatuse poolt juba eelmise aasta lõpus ning tegevus jätkub. nii et ma loodan, et kui kutsute meid esinema komisjoni ees järgmine kord, siis on meie graafikus veel rohkem neid meeldivaid värvilisi kastikesi, sest me eeldame praegu, et pilootprojekti eluaja jooksul lõpetame veel tehingud veel Itaalias, Iirimaal ja Madalmaades, lisaks nendele projektidele, mis on, mille osas praegu kokkulepped on juba kinni Saksamaal, Belgias ja Ühendkuningriigis ja Hispaanias. mis puudutab nüüd tulemeid, mis on saavutatud? ma puudutaksin siin kolme põhilist saavutust. esiteks, projekti võlakirjade algatus on täiesti selgelt toonud uuesti kapitaliturgude investeeringud pikaajaliste projektide juurde ning see tuli selgelt, selgelt välja härra Schmidti slaididelt ning projektivõlakirjade algatus on olnud äärmiselt oluline, keskse tähendusega seejuures. teiseks, rahastamisvahend, rahastamisvahendina on see krediidivõimekuse suurendamise äh, mehhanism tõestanud oma tõhusust saavutades projekti reitingute paranemise oodatud viisil ning ähm, lõpuks viimasena oleme praegu igati graafikus pilootprojekti eesmärkide saavutamiseks. eesmärk oli viis kuni seitse tehingut lõpetada kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks ning, äh, ning siin äh, me oleme juba päris äh, hästi edasi liikunud. järgmine slaid, palun. edasi mis nüüd saab? Äh, kaks arengut, mida on oodata. kõigepealt loodame, et lõpetatakse algatuse välishindamine Euroopa ühendamise rahastu raames kolme sektori osas, mida see rahastu katab ning tõenäoliselt on põhjust eeldada selle finantsmehhanismi rakendamist ka nõndanimetatud Junckeri investeeringute kava raames, mis hõlmab laiema sektorite nimistu kui need, millele kehtis meie pilootprojekt või pilootetapp. ning lõpetuseks kokkuvõttena võiks öelda, et eh, mida me seni õppinud oleme selle mehhanismi rakendamisest, on see, et mehhanismi rakendamine on loonud märkimisväärseid eeliseid avalikele asutustele ning ning tekitanud alternatiivsed pikaajalisse, pikaajaliste strate-, strateegiliste investeeringute allikad lisaks pankade investeeringutele või pangalaenudele. ning investoritelt oleme korduvalt kuulnud seda, et et see on toonud investeer-, investoreid ja investeeringuid taristuprojektide juurde. et sisuliselt võetakse, sest investorid on varem väljendanud arvamust, et vaja on taolisi projekte, vaja on rohkem stabiilsust ja garantiisid nende projektide juures ning sellest ongi lähtutud meie projektides ning loodame, et lähtutakse ka Junckeri kava realiseerimisel. ning lõpetuseks peaks ütlema, et oluline on üle kogu Euroopa, et riigihanked, hangetega tegelevad asutused peaksid struktureerima oma hankeid ja kavandama oma hankeid viisil, mis hõlbustaksid nende projektide rahastamist pikaajaliste nii-öelda projektidena ja ka erainvestoritel ning see on sõnum, mis ühtib suuresti selle loogikaga, mis on Junckeri investeerimiskava aluseks. nii et mina praegu lõpetaksin ja kui on küsimusi parlamendiliikmetel, siis ma hea meelega üritan vastata. Merci, messieurs, pour aitäh selle ettekande eest. kas saaksite meile meenutada, kui palju see Euroopa Liidu eelarvele maksma läks ja kuidas on siis need kulud liigendatud äh, siis nende üldiste summade sees ma kuulsin kuskilt, et, et see summa oli kakssada kolmkümmend miljonit eurot Euroopa Liidu eelarvele. et Euroopa Liidu eelarvest tuli kakssada kolmkümmend miljonit eurot. aga kas see tuli laenudena või siis tuli see toetustena? aitäh, jah. Euroopa Liidu eelarvest on tõesti eraldatud selle algatuse jaoks kakssada kolmkümmend miljonit eurot ning see on eelmisest finantskava perioodist eraldatud kolme eraldi port-, portfelli jaoks. siis äh, kõigepealt energiaportfell, kümme miljonit eurot, siis lairiba, ühendused, kakskümmend miljonit eurot ning äh, transpordiprojektide portfell, kakssada miljonit eurot. kõigi nende summade puhul on tegemist niisuguste esimese kahju elementidega, mis on kant-, mis on antud e-, Euroopa Investeerimispanga käsutusse ning tulud nendest projektidest jagatakse panga ja Euroopa Liidu eelarve vahel proportsionaalselt poolte poolt kantud riskidega. see tähendab, et Euroopa Liidu eelarvest kantakse esimene või esmane kahju ning investeerimispank annaks äh, siis teisena kahju ja vastavalt jagatakse ka tulu. me loodame, et, et selle projekti perioodi lõpuks õnnestub see raha muidugi tagastada, aga see sõltub sellest, kas portfellid on kandnud mingit kahjumit Merci, merci pour ces précisions. Dans... aitäh nende täpsustuste eest. tabelis, mille te meile esitasite, lehekülg kaheksa on kaks numbrit, see on, esimene on tõenäoliselt see garantii osa ja teine number AFDE Greater Gaba nelikümmend kuus miljonit kas see on garantii ning kolmsada viiskümmend miljonit on, kas see on siis eh, selle antud laenu kogumaht? That is, that is correct. just nii. nii et eh, võtame Greater Gabbardi projekti näitena. Greater Gabbardi puhul andis Euroopa Investeerimispank välja projekti firmale eh, akreditiivi või krediidikirja nelikümmend kuus miljonit eurot praegu on see, selle näol tegemist osalise tagatisega, raha ei ole välja makstud. vajadusel võib projektiettevõte selle garantii käiku lasta, tagamaks, et siis terve rea asjaolude puhul, mille puhul projekt satuks raskustesse, oleks võimalik siis makseid teha. praegu seda vaja läinud ei ole. kolmsada viis miljonit eurot on nende võlakirjade maht, mille on välja andnud ja sisuliselt turul müünud projekti ettevõte ning äh, tulud nende võlakirjade müügist on siis äh, esmajärjekorra investeering või, või, või siis äh, võlakirjad projekti jaoks, lisaks omafinantseeringule projekti ettevõttelt, omafinantseeringuid kirjas ei ole. nii et see esmasne võlakirjade ring on kolmsada viis miljonit eurot sisse toonud ning see on tagatud akreditiivi poolt pangalt, mida on võimalik vajadusel kasutusse võtta ning see tehing oli iseenesest väga huvitav, sest äh, võlakirjade müük oli väga hästi hinnastatud ja huvilisi oli kolm korda rohkem kui, äh, kui müüdud mahtu, mis näitab, kui suur on institutsiooniliste investorite huvi äh, Äh, niisuguste taristuprojektide vastu ning äh, võlakirjade hind oli niisugune, et see esmajärjekorra äh, nõudega võlakirjad selle projekti suhtes olid, olid ühed paremate tingimustega võlakirjad turul üldse. ning viimane küsimus. kõik need summad on naelsterlingites, saan ma õigesti aru? nii et kui naelstelingi hind euroga võrreldes suureneb, siis eh, tähendab, me kanname vahetuskursi kahju uh,. Well, in, indeed the jah, tõesti, tagatis on väljastatud naelsterlingites. ja kui tagatis eh, kasutusele võetakse, siis eh, makstakse see välja Euroopa Investeerimispanga kassast ning väärtus Euroopa Liidu portfellis see arvutatakse loomulikult vahetuskursi kohaselt. seda tehnilist infot mul praegu ei ole, mis väärtuse alusel see arvestati sinna portfelli, aga kui vaja, siis me saame selle informatsiooni välja otsida. aitäh, härra Kolvel! suur tänu, härra esimees. pean tunnistama, et need, see ettekanne, mille eest ma väga tänan ettekandjaid, tekitas mul rohkem küsimusi, kui ta neile vastuseid andu andes, aru andis. me räägime siin projekti võlakirjadest ja minul tekib küsimus äh,, märksõna läbipaistvus, meie eelarve läbipaistvus, et kus siis, ähm, kuhu siis praegu tuleks kirjutada sisse need projekti võlakirjad, ma ei, ma ei mõista ausalt öeldes, miks me üldse siin parlamendis niisugustest rahastamismudelitest räägime. näiteks leheküljel kaheksa ma lugesin, et tegemist on A7 kiirtee projektiga Saksamaal, mis on esitatud finantseerimiseks ning kui ma loen samas, et Saksamaa rahandusminister äh, rahastab sisuliselt investeeringuid negatiivsete intressidega, siis äh, tekib mul küsimus, kus on siis selle rahastamismudeli eelis, miks meil on vaja niisuguseid minu hinnangul suhteliselt keerulisi finantsmudeleid, mida ainult spetsialistid mõistavad, kodanikud seda kindlasti ei mõista et mis on need reaalsed kulud, kus on eelis, mida, mille saab projekti ette võtta, miks, miks ei kasutata läbipaistvaid äh, rahastamisvõimalusi, kas Euroopa Liidult, kui Euroopa Liit on seisukohal, et Saksamaal tuleb kiirteid ehitada, mul ei ole sakslasena selle vastu loomulikult midagi, aga parlamendiliikmena tundub mulle, et äh, lähimusega ei ole siin küll pistmist. igal juhul näen ma siin tõsiseid probleeme taoliste toodetega, sest äh, ma kardan, et meil läheb ülevaade ja läbipaistvus siin täiesti kaotsi, me ei näe, kes mis riske kannab, mis tingimustel ja mis kasu ta saab ja ma tahaksin selles suhtes selgitust kuulda. Merci, monsieur Kolmel. aitäh, härra Kolmel, härra Tsanni, palun. aitäh, härra esimees, ma tahaksin tänada ka meie külalisi selle eh, ettekande eest, mis siin kõlas mina nii entusiastlik ei ole nagu nemad ähm, nende tulemuste osas, mis see pilootprojekt on meile kaasa toonud. minu jaoks on olnud ebaõnnestumisega, läbikukkumisega te tegemist ja ma ka natukene selgitan oma seisukohta ja tahaksin ka vastuseid saada nendele punktidele, millele tuleks minu arust keskenduda. kõigepealt, ilmselt need projektid mis puudutavad seda likviidsust, mida on väga palju praegu Euroopas ja ka välismaal, eriti just kapitaliturgudel ja intressimäärade, määrad on väga madalad praegu, intressid on väga madalad, nii et võib-olla võiks neid projekte eh, üldsegi rahastada ilma avaliku eh, kapitalitoetuseta, nii et me võime, üritatakse lihtsalt erasektorist eh, riigisektorisse see risk üle kanda ja Euroopa Liidu eelarvesse hetkel, mil seda tegelikult vaja ei ole. Need projektid võiksid praegu, neil on väga madalad intressid ja väga palju likviidsust, võiksid samuti neid ähm, siis ähm, suuta seda kõike rahastada. me arutasime täna Junckeri plaani ja äh, strateegiliste investeeringute kava ja me rääkisime siin tingimuslikkusest, mis peaks olema kõige olulisem, aga siinkohal ma seda tingimuslikkust ei näe. veel üks äh, kriitikanool, mille ma tahaksin lendu lasta, oleks see, et äh, kuidas äh, need võlakirjade rahastamine toimub sest ähm, teinekord võib-olla seda Greenfieldi ei rahastata, vaid hoopiski Brownfieldi ning äh, mõningatel puhkudel, ma loodan, et seda ei juhtu, võib-olla hakatakse juba olemasolevat võlga finantseerima, mingit lisandväärtust ei ole, ehitatakse üles uued taristud ja infrastruktuurid, aga, ja rahastatakse selliste vanu, neid uusi siis ei looda, vaid rahastatakse vanu infrastruktuure, nii et see ei tohiks sugugi olla meie eesmärk. niimoodi me ei saa investeeringuid kuidagi ligi meelitada. me meelitame inv-, investeeringuid äh, siis, kui me uue infrastruktuuri loome, mitte see, et rahastatakse vanu ja Kastori projekt, te kindlasti teate seda väga hästi on seda algatust negatiivselt mõjutanud minu arvates, nii et mul tekib küsimus, sest siinkohal ei ole mitte mingisugust läbipaistvust. kuidas hindamine toimub taotluste osas nende projekti võlakirjade algatuste puhul? see ei ole absoluutselt siin toiminud ja ma tahaksin teie käest vastuseid saada. ja veel lisaks tagatisele, mille annab investeerimispank, kui palju siis Euroopa Investeerimispank on iga projekti puhul maksnud, sest tagatise osas on ju investeerimispank, kes neid võlakirju otseselt äh, toetab, Nekastori puhul oli see vist kolmsada miljonit ähm, primaarturgudelt. see on väga oluline, me peame neid andmeid teadma selleks, et meil oleks rohkem läbipaistvust ja läbipaistvuse osas on äärmiselt oluline ka, et kõik need projektid ja algatused, vaatamata sellele, et ma olen kolleegiga nõus, et tegemist on väga keerukate eh, instrumentidega, need on väga keerukad eh, vahendid ja kodanik ei mõista neid, eh, tavakodanik ei mõista neid sugugi tahaksin mõista, mida olete te läbipaistvuse osas plaaninud ära teha, võttes arvesse aga meie uut eh, Euroopa Investeerimispanga läbipaistvuspoliitikat, eh, mis justkui on läinud kehvemaks, mitte aga ei muutnud asju paremaks. ning eh, Mestres siin öeldi juba paar nädalat tagasi, et soovitakse neid projekti võlakirju emiteerida selleks, et eelnevat, eelneva semestri võlga investe-, siis rahastada ja mina tahaksin võtta siis vaatluse alla investeerimispanga raporti, mida me käsitlesime eelmisel nädalal Strasbourgis, kus oli väga konkreetselt viidatud sellele projektile mida investeerimispank kavatseb teha, kas ta jätab siis parlamendi hääle kuulda võtmata või siis ta mm, ütleb siis lihtsalt, et parlament ei taha, et seda projekti finantseeritakse, aitäh. aitäh, härra Donanno. aitäh, härra esimees. tegemist oli väga huvitava esitlusega, siin on väga palju nendest projekti võlakirjadest räägitud aga meil ei ole konkreetset äh, aimu sellest, mis need on. ja mulle on jäänud mulje, mulje, et äh, Junckeri äh, plaan ei ole neid sugugi arvesse võtnud, sest tegemist on tagatisega investeerimistele, meil on samad probleemid ju tegelikult. ja mina saan anda siis omapoolse seisukoha, et et osade projektide puhul ei ole see üldse toiminud. ning ähm, me peaksime kõigepealt arvesse võtma maapiirkondasid. Euh. et siis, mis varasemate, varasematele operaatoritele tagatud siis ülekandeala või, või riba. ja mõte oli tagada, et avalikud asutused võiksid siis algatada projekte, mille abil oleks võimalik tagada sama kiire ühendus maapiirkondades kui linnas ning äh, nende projektide hind oli niisugune, et, et paljud äh, piirkonnad said ise sisuliselt selle finantseerimisega hakkama aga oli neid ka, kes ei saanud ja just niisuguste olukordade finantseerimiseks olekski vaja siis projekti võlakirjade taolist rahastamist, mis on suunatud pikaajalistele projektidele ning tundub, et see ongi eripära nende projekti võlakirjade juures, nii et see on üks võimalik lahendus ja ja loomulikult on huvitav, kuidas see tulevikus hakkab toimima, aga see on Prantsusmaal toiminud. aitäh, härra Maragall, palun! aitäh, härra esimees! siin on juba kõlanud äh, mõned äh, sõnavõtud Kastori projekti kohta ja mina tahaksin tulla välja selliste üldisemate märkustega. see raport äh, räägib teatud tegevuses, kuidas siis avaliku huvi teenuseid rahastada ja kuidas siis rohkem väärtustada neid projekte ja me peame mõistma, et äh, meil on väga suuri raskusi mõistmast, millised äh, on need äh, riskid siis nende finantseerimiste puhul, mis tulevad investeerimispangast ja millised need riskid on kodanikele. aga siit sellest raportist ei tule need järeldused mitte kuidagi välja. siin ei ole täpselt välja toodud seda, millised peaksid olema need riski hindamismehhanismid, mis on seotud siis ähm, äh, sellise algatuse äh, rahastamisega? siin on väga suur viga riskade hindam-, riskide hindamise puhul, nende nelja väga suure projekti puhul, mis on siiamaani rahastust saanud, mm, mainiksin kõigepealt Castorit ja see on enamat kui lihtsalt viga, siin on rahastamine toimunud sellisel kujul, et äh, need äh, nii et see, need kulud või, või äh, jäävad praegu maksumaksja, Hispaania maksumaksja kanda. eelmisel nädalal oli meil debatt Euroopa Investeerimispanga osas ja, ja me mainisime just sedasama konkreetset äh, projekti. Need pilootprojektid, need peavad äh, juurde tooma lisandväärtust ja nendega seonduv peab olema ka korrektselt välja toodud ja, ja korrigeeri-, korrigeeritud. härra Kaier, palun. aitäh, härra esimees. tõenäoliselt oleks selgem olnud. kui äh, oleks meile selgitatud ka, missugused on nende projektide omandisuhted, kes, kelle omandisse jääb näiteks see äh, kiirtee, kas äh, jääb see Schleswig-Holsteini liidumaale, jääb see Saksa keskvalitsusele, kuidas on olukord teiste projektide puhul? kuidas pannakse kokku kokku siis nende projektide finantspool. leheküljel kaheksa, mida ma vaatan, näen ma neli koma kolmkümmend kaheksa miljardit on projektide kapitalikulud, mõistan seda nii, et üldinvesteering nende nelja projektide rakendamiseks läks maksma nii palju ja kolm koma neli miljardit on saadud siis projekti võlakirjade müügist, kas viissada kuuskümmend äh, koma seitse on osa ühest teisest, sellest äh, suuremast arvust või mitte, ei ole mulle selge. ja siin allpool härra Artüi küsimuse põhjal oleme juba kuulnud, et et Euroopa Liidu eelarvest on siin kakssada kolmkümmend miljonit võetud ja siis äh, kakssada üheksakümmend kolm on veel Euroopa Liidu eelarvest toetatud. aga mis, mis raha see on, et võib-olla need on niisugused äh, primitiivsed küsimused, aga poliitilise hindamise seisukohast, mida meie siin peame tegema, on need siiski olulised. viimane asi, äh, mind huvitab nüüd eelarve seisukohast see, see olukord. kui ma mõistan nende projektide finantseerimisstruktuuri õigesti, siis me võtame nii-öelda kasutame, meelitame juurde erakapitali nende projektide puhul. sisuliselt äh, sarnased siis sellele, mis peaks toimuma Junckeri investeerimiskava puhul, et sisuliselt Euroopa rahaga, avaliku rahaga äh, kantakse äh, nii-öelda, vastutatakse nende projektide eest esmajärjekorras, aga tulu saadakse nii-öelda viimases järjekorras. aga no olgu nii, mind huvitab aga nüüd see, et kui me, meil tekib tulu siis eh, kuhu see läheb Euroopa eelarves? mis, eh, mis eelarvereale nad lähevad ja, ja kuidas siis eelarvemenetlus siin välja näeb? ma pean ausalt ütlema, et, et see projekti võlakirjade küsimus sellest ajast, kui ma kolm aastat olen pidanud vaidlema eelarvemenetluse teemadel, on, on mul see vaimustus üle läinud et loomulikult oleks hea, kui me saaksime finantseerida rohkem projekte Euroopa Liidu eelarvest, aga kui me teenime tulu nendega, siis minu info põhjal see tulu ei lähe mitte Euroopa Liidu eelarvesse, vaid järgmise aasta lõpus suure tõenäosusega lisaeelarve tulemuseta, tulemusega nagu näiteks see üks koma neli miljardit eurost, millest praegu on juttu olnud, liikmesriikidele tagasi, ehk siis mina sisuliselt Euroopa Liiduna oma eelarvest vastutan, aga kui ma tulu teenin, ja võib-olla ma eksin, aga siis parandage mind, aga kui ma, kui ma tulu teenin, siis ei jää see raha Euroopa Liidu eelarvesse, vaid, vaid sisuliselt eh, teeb ta head meelt liikmesriikide rahandusministritele. ehk siis poliitiliselt mõjult loomulikult äh, võiksime Euroopa poliitikuna Saksamaal rääkida oma vali, valijatele, et jah, näete, meie osalesime A7 kiirtee ehitamisel, aga kui sellega teenitakse nüüd tulu, siis ei lahenda see meie jaoks neid probleeme, millest me oleme rääkinud terve pärastlõuna juba. ega ei, ega see ei lähe investeeringute kavasse, kus oleks võimalik veel projekte rahastada, mis on väga asjalikud, ega ei saaks maksta selle rahaga meie maksmata arveid vaid eh, lihtsalt läheks see raha meie liikmesriikide rahandusministrite käsutusse. nii et poliitilise eesmärgina on kõik väga kena. aga mm, eriti õnnelikuks see mind ei tee nüüd irooniliselt öeldes, et palju parema meelega näeksin ma seda, kui mingit tulu teenitakse Euroopa Liidu eelarve rahadega et siis peaks see minema Euroopa Liidu eelarvesse ja me peaksime saama sellega midagi teha, mitte lihtsalt selle liikmesriikidele paari kuu pärast aasta lõpus tagasi andma. ma mõistan, et meil on siin edasi-tagasi liikuvad äh, fondid, mm, et on äh, rahad, mida kasutatakse, siis äh, täiendav rahastamine, mis teatud summade piires laekub, teinekord on sellest raske aru saada aga mul tekib küsimus, kuidas kõik see suhestub eri, teiste rahastamisvõimalustega, mis meie käsutuses on, väga hea oleks seda kuulda. aitäh, kui te lubate, siis ma esitaksin paar küsimust. kõigepealt ma tahaksin teada, ma lähen nüüd edasi mil-, selle teemaga, mida alustas härra Keller kas need äh, on, investeeringud on avaliku või erasektorist pärit ja siis äh, need kulud, äh, mida kasutatakse selleks, et projekti võlakirju finantseerida, kas need tulevad riigi rahadest või mitte? ja kui nad ei tule, siis riigi kuludest, kas siin ei teki kahtlus selles, et äh, Eh, kõik laguneb laiali selleks, et vältida stabiilsus- ja kasvupaketi kriteeriume. ning eh, kui tegemist on avaliku sektori eh, investeeringutega, kus siis, siis tuleb risk ka laenuvõtjale ja see kolmsada miljonit, mis tuleb siis ka Euroopa Liidu eelarvest ning ma mõistsin, et need tehingud äh, ei ole veel või operatsioonid ei ole veel lõppenud, see toimub kahe tuhande viieteistkümnenda, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks. kas see äh, raha on makstud Euroopa Liidu eelarvest või mitte? kas see kolmsada miljonit äh, on olnud makset, on tulnud välja maksta või mitte ja kas need maksed, siis millisel eelarvereal need siis on, need maksed ja tahaksin äh, siis ka seda ütelda, et erapangad, kas nemad kaasrahastavad neid projekti võlakirju ja sellega asendatakse neid äh, tehingud, mis võiksid siis äh, turgudel, rahaturgudel toimuda, sellel mainis, seda mainis siin ka üks äh, kolleeg siin ning Euroopa Liit teeb ühteteist ning Euroopa Investeerimispank ka, aga kas see on kasu kui tegemist on siis laenuvõtjate näol äh, riigisektoriga, kas siis mingite kiirteede ehitamiseks või muuks, siis see kolmsada miljonit, äh, siis kuidas siis sellega toimetatakse? nii et kas te palun võiksite vastata nendele küsimustele? Äh, aitäh, härra esimees. terve rida märkusi ja punkte on, mille osas meie arvamust tahetakse kuulda. mina üritan kõigepealt käsitleda küsimust läbipaistvusest seoses projekti võlakirjade algatusega. oma ettekande osas märkisin juba, et meil on viidud läbi välishindamine avalikust sektorist, selle algatuse suhtes ning lisaks pärast uue eelarvemenetluse kehtima hakkamist on komisjon igal aastal koostanud raporti parlamendile ja teisele eelarveasutusele selle kohta, kuidas rahastuid rakendatakse ning projektvõlakirjade algatus on üks nendest rahastutest, mida aruandes käsitletakse ning äh, aruanne käsitleb üksikasjalikult seda, mida algatusega on saavutatud. teiseks tahaksin märkida, et kakssada kolmkümmend miljonit tuleb kolmelt erinevalt eelarverealt eelmisest äh, proga-, kava, äh, programmeerimisperioodist ning on saanud vastavalt siis heakskiidu ning, heakskiidu ning äh, sellisena on see raha kantud üle Euroopa Investeerimispanga hoiukontole, et need garantiid tagada, samas on tagatud, et eelarvest ei kanta kulusid rohkem kui nende kahesaja kolmekümne miljoni euro ulatuses, mille te olete heaks kiitnud. nüüd tõstatati küsimus, mis juhtub siis, kui kui projektid on edukad, eh, esimees katkestab. kakssada kolmkümmend miljonit, kas need on välja makstud tänase seisuga? kas kakssada kolmkümmend miljonit on investeerimispanga käes? ei. kõike seda raha ei ole välja makstud, see makstakse välja osaliselt vastavalt projektide arengule. et seos, sõltuvalt sellest, kui palju, mis mahus on projekte, projektitehinguid lõpetatud investeerimispanga poolt. kas praegu siis need projektid, ma saan aru, jät-, jätkavad kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, nii et praegu ei ole siis väljamakseid tehtud veel? kas ma saan õigesti aru? If I, if I may. kui lubate, siis ma üritan ise vastata mõned projektidest, millest ma rääkisin, on juba rakendatud. mõned töötavad äh, ja mõnesid veel ehitatakse, nii et need näited, mis ma täna tõin, projektid, näit-, need projektid, need praegu toimuvad ning see, võimendamismehhanism ehk akreditiiv, millest ma rääkisin, on väljastatud ning äh, risk on seega, Euroopa Investeerimispank on endale riski kanda võtnud, nii et sisuliselt võiks täna või homme äh, tulla nõue selle garantii või tagatise kasutuselevõtuks mis puudutab nüüd neid tehnilisi nüansse, tõesti neid eh, detaile selle kohta, kuidas need, see kulukohustus kakssada kolmkümmend miljonit eurot jõuab Euroopa Investeerimispanga käsutusse, siis me tõenäoliselt peame seda täpsustama. praegu minu meelest on vähem kui sada viiskümmend miljonit nendest kahesaja kolmekümnest jõudnud reaalse rahana Euroopa Investeerimispanga kontodele. aga see on seotud asjaoluga, et et meil on veel kaks aastat jäänud selle, nende portfellide raames projektide realiseerimiseks ning oluline on siin mõista, et Euroopa Liidu raha on nendes portfellides nii-öelda esma, esmane riskikandja. sedamööda, kuidas projektid arenevad ja muutub, muutub vastavalt ka see, selle summa proportsioon mis tuleks nendest kahesaja kolmekümnest miljonist välja maksta, aga praegu jah, minu informatsioon on, et äh, alla saja viiekümne miljoni on praegu välja makstud reaalselt. ning äh, viimane asi, tõstatati küsimus selle kohta, kuhu äh, läheb raha siis, kui projekt oli edukas ja sealt hakkab tulu tulema. ning seda tagatist ei olnud vaja rakendada see raha läheb pärast tagatisperioodi lõppu Euroopa Investeerimispangad tagasi komisjonile ning läheb üldisele tulureale eelarves. see tähendab, meil ei ole eraldi eelarverida, millele see raha kantakse tagasi projekti võlakirjade algatusest. aitäh! So if I, if I may now, I'll, I'll try kui te lubate, siis ma vastan nendele teistele küsimustele, mis siin kõlasid ja mulle tundub, et äh, need lang-, võib jagada nelja kategooriasse ja ma tahaksin niimoodi ka neile vastata. kõigepealt esitati küsimus selle kohta, millised on need instrumendid ja kuidas nad toimivad. teiseks esitati küsimus äh, selle kohta, miks kasutada erasektori finantsi, kui tegemist on väga madala intressimääradega ja hea keskkonnaga ning siis räägiti ka eh, refinantseerimiseks, siis räägiti Kasteri eh, projektist, et ma tahaksin nendele neljale eh, küsimuste grupile ka vastata. nüüd kõigepealt, mis puudutab seda instrumenti ennast, siis tegemist on, oluline on mõista siinkohal, et projekti võlakirja instrument on välja töötatud äh, selleks, et projekte finantseerida teatud moel. see on siis nagu panganduskeeles äh, projekti finantseerimine ning äh, kasutatakse ka eh, era- ja avaliku sektori eh, partnerluse terminit eh, selle lausega koos, aga võtmeks sellises infrastruktuuride eriliseks rahastamiseks on see, et avalik sektor teeb kontsessioonileppe eraettevõtjaga või siis alltöövõtjaga, kes on välja valitud, võttes arves, siis korraldades väline hange ja erasektor annab omalt poolt panuse, nii et ta ehitab, projekteerib ja, ja äh, rakendab siis ka seda infrastruktuuri tema eluajal. nii et, et üksikasjad, kuidas see eri sektorites toimib eri riikides, äh, on varieeruv, aga üldine põhimõte on see, äh, nagu ma just, just ütlesin. nii et millest me siin räägime, on see, kuidas me finantseerime sellist projekteeritud, äh, ehitatud ja opereeritud äh, infrastruktuuri. Äh, erasektori õlgadele jääb siis ülesanded üks, kasutada vahendeid, mis neil on selleks, et äh, rahastada äh, ehit-, rahastada siis see ehitamine ja hallata seda infrastruktuuri tema eluajal ja ta teeb seda, rahastades seda, et ta saab seda tagasi maksta nii äh, siis riskikapitali investeerijatele kui ka laenajatele rahavoogude abil, mida see projekt loob. teinekord need rahavood tekivad sellega, et näiteks varasid investeeritakse teistele teistel juhtudel aga need rahavood luuakse niimoodi, et tehakse maksme, makseid äh, erase-, avalikus sektoris, võttes arvesse seda, et neid varadega äh, toimitakse niimoodi, et nad on oma eesmärgipäraselt kasutatud. nii et minu koduriigis on väga, Ühendkuningriigis on see väga palju kasutatud sellist süsteemi haiglate ja koolide puhul projekti võlakirjade algatuse puhul aga kõnelejad katkestatakse, siin tahetakse esitada üks küsimus, ütleb härra esimus no,. Not at all. kas teil on sellega vastu? suur tänu selle võimaluse eest. kui te lubate, siis äh, mina oma piiratud arusaamise piires tahaksin küsida väga lihtsa küsimuse, me räägime siin näit-, näitena ju ka A7 kiirtee finantseerimisest Saksamaal. kui ma õigesti aru sain, siis te tahate öelda, et et see finantseerimine osutus võimalikuks lihtsalt tänu sellele, et oli see võlakiri, võla, projektvõlakirjade algatus ja et muidu seda ei oleks ehitatud Saksamaal. mina ei näe ikkagi, kus on selle, selle finantseerimisviisi eelised võrreldes tavapäraste finantseerimisviisiga et kus on mis kasu kelle jaoks, kas saaksite selgitada? ning äh, kas ei ole siin tegemist niisuguse võttega, et kanda avaliku sektori kulutusi sisuliselt üle erasektorisse? sest siis ei pea seda näitama, näiteks ei pea laene näitama kohustustena, mis teinekord on seotud piirangutega avalikele asutustele I, I, I'm, I'm not an expert. ma ei ole ekspert eh, eel, eh, nende bilansside ning konsolideeritud bilansside osas, siin peaksime küsima spetsialistide käest või, või konkreetsetelt riikidelt. ja kindlasti on eri riikides eri lahendusi, aga põhiline eelis taoliste, taolise lähenemise puhul seisneb selles, et eh, niisuguse süsteemi kasutamisel tekib olukord, kus avalik sektor kannab terve rea riske üle erasektorile, mis vastasel juhul oleks tundnud, oleks tulnud kanda avalikul sektoril endal. võtame näite. läbi selle niisuguse projekti finantseerimisstruktuuri on praktiliselt alati võimalik avalikul sektoril kanda erasektorile üle riskid, mis on seotud sellega, et projekt viibib et projekt läheb kallimaks kui eelarves ette nähtud. ning samuti ka riskid, mis on seotud eh, olukorraga, kus eh, taristu ei toimi, näiteks ütleme haigla, mille puhul ei toimi eh, küttesüsteem, ütleme tee, mis läheb katki, mida on vaja parandada, enne kui mõistlikult eeldati parandamisvajadust et kui, kui ehitataks tavapäraselt riigihankega need objektid, siis kannaks kõik need riskid avalik sektor, aga aga niisuguse avaliku erasektori partnerlussüsteemi rakendamisel kantakse need riskid üle erasektorile. on palju-palju lehekülgi aruandeid, mida siseriiklikud auditiasutused on koostanud, analüüsides niisuguse rahastamisskeeme ning äh, kõigil juhtudel on leitud, et, et see või enamusel juhtudest on leitud, et see, see on kasulik avalikule sektorile, nii et kogemusi on siin päris palju. ning äh, avaliku sektori asutused, nagu näiteks äh, Saksa Föderaalse Vabariigi keskvalitsus, loomulikult saavad valida, kuidas nad finantseerivad oma kiirteede ehitust Nad kasutavad äh, projekti finantseerimist, avaliku ja erasektori partnerid, taolisi finantseerimisvahendeid, kui nad leiavad, et see annab neile kõige soodsama nii-öelda riski ja kasu suhte ning äh, oluliseks ongi seejuures sageli võimalus kanda teatud riskid üle erasektorile ning äh, siin ma jõuangi nüüd küsimuse juurde, miks kasutada erainvesteeringuid olukorras, kus intressimäärad on väga madalad ma kardan, et siin on üks asi, mis jäi mul natuke kahe silma vahele ja mida ma piisavalt ei rõhutanud oma ettekandes. kui Euroopa Investeerimispank annab välja akreditiivi, e, selle konkreetse akreditiivi projekti võlakirjade raames, siis Euroopa Investeerimispank e, võtab selle eest tasu. erasektori partner ei saa seda tagatist tasuta, nad maksavad selle eest turuhinda. ning seetõttu kõigil juhtudel, kui nende näidete puhul, millest ma rääkisin, nii näidete puhul, kus äh, oli siis Euroopa Liidu eelarvest osalus, kui nende puhul, kus seda ei olnud, äh, rõhutan ma seda, et selle tagatise hind ei sõltunud sellest, kas äh, Euroopa Liidu eelarvest oli osalus selles projektis või mitte. ehk siis igal juhul kaalub erainvestor enne investeeringu tegemist selle tagatise hinda, mis tal tuleb välja maksta Euroopa Investeerimispangale, kaalub selle tagatise mõju äh, võlakirjade reitingu paranemise mõttes ning äh, seetõttu kaalub ka oma tagatud võlakirjade omahinda ning rõhutan seda, et Greater Gabbard projekti puhul, millest ma rääkisin, lihtsalt illustreerimiseks mõned arvud, kui Greater Gabbard projekt lõpetati, siis siis olid võlakirjad sada kakskümmend viis baaspunkti eh, ületas nende, nende hind ainult siis eh, nende parimate eh, aktsiate hinnad suhteliselt ning ning sponsorid, projekti sponsorid ütlesid kohe, et see on suurepärane tulemus, et me võiksime neid projekte rohkem teha ning seetõttu teine Kunti Moor tuulepargi ühenduse ehitamise projekt rahastati täpselt samuti kuna see toimis ning see konkreetne projekt sai veelgi parema tulemuse, sada kümme baaspunkti üle selle standardväärtuse ning see näitab, kui hästi need projektid toimivad ja mis otsuseid peavad tegema erainvestorid ja mida nad peavad kaaluma seoses selle tagatise hinnaga. ning viimane asi, mida ma tahaksin mainida, et kui tegemist on projektiga, mis Äh, mis äh, saab osa raha Euroopa Liidu eelarvest, siis tulu jagatakse vastavalt riskidele Euroopa Liidu ja investeerimispanga vahel. ja, ja vastavalt ka see tagatise hind. ning äh, nüüd seoses sellega, et neid projekte võiks rahastada ka pangalaenudega. jah, loomulikult me võiksime võiksime nii, nii öelda ja tegelikult pangad mõnikord üritasidki rahastada neid projekte, tegid oma pakkumise, aga aga sisuliselt avaliku sektori asutus sai parema finantstulemuse, kasutades projekti võlakirjade skeemi. loomulikult on selge, pangad oleks hea meelega tahtnud seda rahastada, aga see oleks olnud kallim avalikule sektorile lõppkokkuvõttes. ja lubage nüüd kolmas asi, kui te lubate, refinantseerimine jah, loomulikult me üritame võimaluse korral kõigil juhtudel äh, rahastada projekte, mis on värsked projektid. aga siin on olnud ka projekte, kus on vare, varem juba mingi tegevus toimunud ja oleme valinud ka selliseid, sest oluline on selle algatusega seoses ju saada kapitaliturud harjutada kapitaliturud, äh, rahastama pikaajalisi taristuprojekte ning põhjustel, millest me rääkisime juba, leiame, et algatusel on see mõju olnud ning see mõju on olnud tegelikult märksa laiem kui konkreetsete projektide oma. statistikast ma juba rääkisin ning meie hinnangul oli väga oluline, et meil oli võimalik äh, kasutada juba selle algatuse esimestes etappides projekte, mis olid poolikud mis ei olnud värsked projektid ning äh, lubage, ma räägin nüüd lõpuks sellest Castor projektist, gaasihoidlast. ning äh, siis üritan vastata konkreetsele küsimusele, faktiküsimusele. ehk siis tõstatati küsimus selle kohta, kas Euroopa Investeerimispank ise investeeris tagatud võlakirjadesse Castori projektis, jah, ta investeeris, ta investeeris kolmsada miljonit eurot ühe koma neljast miljardist äh, sellest võlakirja emissioonist, nii et kolmsada miljonit äh, võlakirju ostis välja Euroopa Investeerimispank ning põhjus seisnes selles, et tegemist oli algatuse algperioodiga, projekt oli alles alanud, äh, tegemist oli väga mahuka võlakirja emissiooniga, üks koma neli miljardit, ning Euroopa Investeerimispank hindas olukorda nii, ja nii hindasid ka erainvestorid, et kui Euroopa Investeerimispank mängib anku-, osaleb ankurinvestorina, siis, siis julgevad projektiga ühineda ka teised investorid. ning tõesti, praegu vastab tõele see, et projekt on nüüd jällegi avaliku sektori bilansis ning seda seetõttu, et toimunud on mitmed maa lihked, millest mida, mille võimalikkust hinnati projekti planeerimise käigus, aga, aga nende reaalsus osutus suuremaks hinnatust, nende tõenäosus osutus hinna, suuremaks eelhinnatust. ning projekti analüüs, projekti tutvustus investoritele tõi selle riski välja, projekti prospekt mille alusel seda müüdi. ning äh, selliselt, kui ne-, kui see võimalik risk materialiseerus, otsustas Hispaania riik, et ta võtab selle projekti oma bilanssi ja kannab selle tasapisi maha. no nii paratamatult juhtub ning see on sõnum ka Junckeri investeerimiskavale, et kui me tegeleme riskidega, investeerime projektidesse, millega on seotud riskid, siis mõnikord need riskid realiseeruvad ja kahjud tuleb kanda. Kastori puhul see nii juhtus. loomulikult ei sõltu see rahastamise viisist. tegemist oli tehnilise, tegemist ei olnud rahastamisriskiga, tegemist oli tehnilise riskiga, geoloogilise riskiga, mida eksperdid hindasid aga mis, mida lihtsalt ei hinnatud õigesti. ja seda juhtub projekti rahastamise olukordades, nii et portfellides arvestatakse riskidega. ja, ja paratamatu on, et tulevikus eh, tuleb ka projekte, mille puhul juhtuvad ootamatud asjad, hoolimata sellest, et kõike on analüüsitud, hinnatud, mõeldud ette, teinekord see lihtsalt niimoodi läheb ja risk realiseerub, kahju tuleb kanda. ma loodan, et see vastab küsimustele. Merci! suur tänu! kas keegi soovib küsida midagi lisaks? härra Margal, Kassari kohta, ma eeldan. aitäh, härra esimees, jah. ma tahtsin lihtsalt kommenteerida, teen lühidalt, äh, nii et ärge väljake. räägitakse siin seismilistest äh, sündmustest, need ei ole mingisugused sündmused äh, lihtsalt et äh, tehti põhimõtteline viga kogu selle projekti planeerimises, riske hinnati valesti, tegemist oli tõsise veaga, mis tõi kaasa majanduslikud äh, ja ökoloogilised sotsiaalsed tagajärjed ja tõi kaasa endaga riski kodanike jaoks. Euroopa Investeerimispank ei teinud oma tööd lihtsalt hästi, ei võta aga siin ka oma vastutust kanda ja jättis selle asja lihtsalt avaliku sektori lahendada. ja nagu te ütlesite, kogu see asi lihtsalt pandi kinni. räägime ikkagi õigete sõnadega sellest, mis konkreetselt selle Kastori juhtumi puhul toimus. me ei saa pärast eelmisel nädalal toimunud arutelu täiskogus siin Kastori programm, projekti esitada kui normaalset projekti võlakirjade näidet, tegemist on läbikukkumisega ja näitega sellest, kuidas asjad on läinud rappa. riski hindamismehhanismid, mida Euroopa Investeerimispank kasutab, tuleb üle vaadata. suur tänu, härra Margal, härra Kölmel, väga lühidalt, palun. Äh, lühike küsimus. Kastoriga seoses, siin on kirjas nüüd ülevaates viiskümmend, vabandust, ei, kakssada miljonit eurot ja kui palju siis tuli maksta Euroopa Investeerimispangal või kui palju tuleb maksta seoses selle projektiga? üks koma neli miljardit, investeerimispank. selle projekti puhul tagatise osas ei tehtud hanged. aitäh. jätame selle arutelu sinnapaika. võib-olla saadate meile lisainfot selle kohta, et milline on intressimäär, mida te kasutate? milliseid intressimäärasid te panete projekti võlakirjade kasutajatele? see sada kümme ja sada viiskümmend üks baaspunkti määr, rääkige sellest ka täpsemalt siis äh, hiljem ja mida see tähendab turgudel nagu mina aru saan, investorid ja kasvajad on äh, avaliku sektori investorid põhimõtteliselt ja mul tekkis kõhklus, arvestades seda, mida te ütlesite, seda, et äh, on konsolideeritud äh, Te konsolideerite sellega riigieelarveid ja lihtsalt minnakse läbi projekti võlakirjade ja äh, välitakse seega Eurostat teab selle kohta ilmselt täpsemalt. ja kas te suudaksite näit-, näidata siiski, kuidas on selle lisandväärtusega, kui palju need projekti võlakirjad toovad lisandväärtust võrreldes teiste rahastamisvahenditega, te selle ava-, esitluse täna tegite, aga nagu te aru saate, me oleme suhteliselt skeptilised kogu selle asja suhtes ja öö, te peate veel meile tõestama seda asja ja hajutama meie kõhklused. suur tänu, härrased, aga selgituste eest. meie peame seda arutelu hoidma elus rahastamisvahendite ja teiste küsimuste puhul, mis on väga-väga olulised selles kogu strateegiliste investeeringute kontekstis ja projekti võlakirjadega saadud kogumised on olulised. Lähen edasi nüüd järgmise küsimuse juurde ja teeme lühidalt, sellepärast et härra Defaid ei ole saalis kohal ja kakskümmend kuus, kakskümmend seitse või kakskümmend üheksa mai äh, on muudatusettepanekute tähtaeg ja eelarvekomisjonis juuni keskpaigas hääletame, nimelt tegemist on globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist puudutava otsusega tehniline abi komisjoni algatusel on täpsemalt teemaks komisjon äh, null koma viis protsenti siis äh, summast, mis on ette nähtud globaliseerimise kohanemise Euroopa fondi. tegemist on siis abiga, mis peaks äh, lihtsamaks tegema need meha-, nendest mehhanismidest arusaamise, mis kasutatakse selle fondi puhul, mida kasutatakse selle fondi puhul. härra Tarand tutvustab meile arvamust Euroopa Liidu ja Guinea-Bissau vabariigi vahelisest protokolli kohta. suur tänu, härra esimees, teen väga lühidalt. ilusti tasakaalus kokkulepe, vähem kui kümme miljonit eurot läheb see iga-aastaselt maksma meie äh, saame kala püüda, nemad saavad äh, koostööd arendada Euroopa Liiduga ja saavad raha. aga ainus meeliköitev asi selle puhul on see, et äh, see kokkulepe sõlmiti aastal kaks tuhat kaksteist kolmeks aastaks. nii et põhimõtteliselt me siin räägime kokkuleppest, mis paari päeva pärast ümber saab nii et see võib-olla natukene peegeldab seda, kuidas äh, jätkatakse Euroopa projektidega, tegelikult parlament ju peaks äh, oma arvamust avaldama enne, kui neid rakendatakse, mitte siis, kui nad juba on lõpufaasis. tagantjärele ei hakka me siin oma arvamust avaldama, aga noh, sellegipoolest ma toetan äh, selle komisjoni arvamust ja kuulsin, et me saame muudatusettepanekuid esitada kalanduskomisjoni raportisse, nemad on põhikomisjon, sellepärast et võetakse vastu mitteseadusandlik resolutsioon selles asjas. nii et äh, rohkem mul polegi midagi öelda, aitäh. aitäh, härra Tarand. kas on kellelgi märkuseid selle kohta, küsimusi, tundub, et mitte muudatusettepanekud tuleb esitada enne üheteistkümnendat maid ja need tulevad meie komisjonis kakskümmend kaks või kakskümmend kolm mai hääletusele ja põhimõtteliselt hääletab kalanduskomisjon viisteist, kuusteist juuni. Läheme edasi, üsna mitu äh, kolleegi käis Ukrainas kaheksateist kuni kakskümmend märts toimus meie visiit nimelt. Andrei Plenkovitš oli delegatsiooni liige, ühtlasi, kes on Ukraina sõprade klubi liige, äh, esimees, Jose Manuel Fernandez, Claire Moody, äh, äh, Ines Vaidere, Monika Vana ja Daniel Panjoti. pärast seda visiiti koostasime me protokolli, see on kõikidele teile ka edasi saadetud. me leidsime Ukrainas ees suurtes raskustes vaevleva riigi, sest et idapiiridel toimuv ähm, on pannud suure surve alla terve selle riigi, seal nendes piirkondades on siis venekeelsed äh, kodanikud äh, avaldanud toetust Venemaale. Äh, Minski kokkulepe, sellest ei pea keegi ilmselgelt kinni. väga palju inimesi on pidanud kodudest lahkuma ja inimesed, kellega me rääkisime, on hinnanguselt öelnud, et neid on kuskil üks koma kaks miljonit, need inimesed tuleb kusagil mujal äh, ära majutada, tagada juurdepääs haridusele ja nii edasi, see on väga raske riigi jaoks, kellel on tõsised kosmilised rahalised raskused ja see kõik on ilmselt äärmiselt valulik äh, Ukraina rahva jaoks, äh, sest et valitsused ei ole suutnud järjestikku korruptsiooni välja juurida ja korruptsiooni puhul on üheks tõsiseks probleemiks tolliõigused, nimelt äh, tohutu korruptsioon äh, gaasikaubanduse äh, puhul, sellepärast et oligarhid saavad riigipoolseid toetusi, mille nad jagavad siis gaasitarnijatele edasi Äh, aga selleks, et nendest toetustest äh, kasu saada, mis on äh, tegelikult ette nähtud selleks, et madala hinnaga gaasi müüa kodumajapidamistele, kasvatatakse hoopis ettevõtete käivet ja müüakse hoopis odavalt gaasi ettevõtetele ja saadakse sellest siis tohutuid kasusid, nii et korruptsioon on seal seda nägu Äh, ja loomulikult ühtede reform, ühe, üheks reformi äh, prioriteeksiks on seotud ka gaasi hinna ülevaatamine, reform, see on tohutu projekt. Euroopa on seal väga selgelt kohal Ukrainas, äh, tegutseb hoogsalt, meil on väga pädevad inimesed sinna saadetud, pühendunud inimesed ja me kohtusime ka paljude erinevate rahastajatega ja kes me Ukrainas käisime, nägime seda, et äh, koordineerituse osas äh, on võimalik siin äh, palju ära teha, ilmselt paranemisruum on suur. mõned on seisukohal, et Euroopa Liit ei ole võtnud koordineerimisrolli praegu üle, tegelikult see peakski olema valitsuse roll, aga Ukrainas lihtsalt valitsus ei suuda kogu seda tööd koordineerida. ja ütleksin veel nii palju, et teinekord äh, on äh, meie poolt lähetatud inimestel äh, raske ka Brüsseliga olla ühenduses ja Euroopa Liidu institutsioonide sees ei teata, kes teeb mida, nii et see on ka see sisekoordineeritus, koordineerimatuse probleem. Öelda oleks veel palju kindlasti, aga ma arvan, et enamuse me oleme ilusti kokku võtnud selles dokumendis ja kui te soovite sõna võtta selle sisu kohta, siis palun nii et kes soovib sõna Ukraina küsimuses, meie visiidi küsimuses? kui mitte keegi ei taha rääkida kaasa, siis äh, tahaksin rõhuda ühele punktile. kas Euroopa Liit peaks võtma selle koordineerimis, koordineerija rolli või ei, selleks, et tagada tõhusus? noh, see on küsimus, millele peaks mõtlema no kolleegid, nüüd ma arvan, et me võime siis minna hääletuse juurde. kutsun üles teid oma hääletuskaardid masinatesse panema. kontrollime kõigepealt võib-olla. Ah ouais. Donc, on a deux, trois minutes.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

Läheme tööga edasi, sellepärast et kell on kukkunud. Läheme hääletuste juurde. aga enne kui me hääletame veel, kuivõrd meil on nimelisi hääletusi veel täna siin, palun kontrollime kõigepealt, ähm, teeme kontrollhääletus, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada? noh, õnnestus, siis on hääletus suletud. ja šokeeriv tulemus. aga positiivseid inimesi on meil rohkem, mõned hääletavad alati vastu ja mõned jäävad lihtsalt äh, erapooletuks. niisiis, äh, tundub, et äh, võime pihta hakata. üks kolleeg ei hääletanud. meil on kokku kolmkümmend neli saalis. härra esimees, jah, mina olen süüdi, mina ei hääletanud. Bien, Euh, premier... nii, esimene hääletus. raport, mis puudutab äh, Euroopa Liidu toimumise parandamist Lissaboni lepinguga seoses. Äh, tegemist on raportiga, mille raportööriks olin tänu teile mina. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksas on tagasi võetud, lõige kaks, muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek number üks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli, muudatusettepanek neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, lõige neli A uus lõige, muudatusettepanek kuusteist, täpsustan, et härra Tangi suuline muudatusettepanek on äh, üle võetud siis teise ossa. esimene osa algab inglise keeles sõnadega notes that ja lõpus sõnadega by the council. esimene osa hääletus kõigepealt poolt. esimene osa, esimene osa ma ei näinud mitte midagi, härra Fernandes, jäi mul kahe silma vahele täiesti ja hääletame siis uuesti. esimene osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd siis teine osa. Calls therefore on the council detailed budgetary explanation inglise keelses tekstis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, lõige neli B. muudatusettepanek seitseteist langeb ära, sellepärast et äh, langeb ära. viisteist võeti nimelt vastu. Läheme edasi lõige viis muudatusettepanek kaheksateist poolt, aitäh, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend on tagasi võetud, nii nagu ka kakskümmend üks ja nüüd kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kuus A, kakskümmend neli muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend viis, lõike seitse juures poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, lõige kaheksa juurde poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd äh, põhjenduspunktid järgmisena, põhjenduspunkt A, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, suuline muudatusettepanek äh, inglise keeles the union has not the budgetary means to fully fulfill the tasks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, põhjenduspunkt B muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus C viies muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud D põhjenduspunkt, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja muudatusettepanek äh, number seitse, suuline muudatusettepanek on siin sees, whereas the conciliation process of 2011, 2013 and 2015 ended without results, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd, kolleegid, paneme siis hääletusele selle arvamuse muudetud kujul ja teeme seda elektrooniliselt, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud ja see arvamus on vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, neli vastu ja siiski kolmkümmend poolt, neli vastu, keegi erapooletuks ei jäänud. Läheme nüüd edasi, härra Denanno raport. kogu tekst. tegemist on partnerluskokkuleppega, mis tuleb hääletusele. kõigepealt äh, kokkulepe, hääletusele kõigepealt kokkulepe poolt, vastu, erapooletud. ja nüüd äh, härra Denanu rap-, arvamus elektrooniliselt, palun hääletus on avatud. hääletus on suletud. kolmkümmend üks poolt häält, üks on era-, vastuhääl ja kaks erapooletut. ja nüüd Jose Manuel Fernandesi raport rohelise tipuneeme osas kõigepealt äh, kokkuleppe poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd äh, härra Fernandese arvamus, hääletus on avatud. nüüd saate kõik hääletada, siis ma sulgen hääletuse. see on vastu võetud kakskümmend kaheksa poolthäält, üks vastu ja viis erapooletut. Läheme nüüd edasi. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve, osa kolm, komisjon proua Kardia saab alla meie raportöör ja saab sõna. suur tänu, härra esimees, me peame võtma vastu kaks ülekannet, et täna kõigepealt nelikümmend miljonit äh, humanitaarabina äh, Lõuna-Sudaani olukorra leevendamiseks ja, ja naaberpiirkondade äh, olukorra leevendamiseks, nimelt on väga palju seal sisepagulasi lisaks sellele on äh, ka põuaperiood ja tohutu nälg, nii et nelikümmend miljonit eurot äh, on ette nähtud siis ähm, äh, meiepoolse abina. ja teine ülekanne puudutab samuti humanitaarabi andmist, seekord viisteist miljonit eurot Ida-Ukrainasse. ka seal on olnud väga, on väga palju sisepagulasi ja, ja nende jaoks on siis see raha ette nähtud. tegemist on Euroopa Liidu eelarvest antava abiga selleks, et äh, Euroop-, et toetada ÜRO humanitaarprogrammi. nii et mõlemad osas ma paluksin hääletust. suur tänu! kas me hääletame koos? tundub, et probleeme nendega ei ole, nii et paneme mõlemad hääletusele elektrooniliselt ja hääletus on avatud jõudsite kõik ilmselt hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend kaheksa poolthäält toetavad siis seda, neid ülekandeid, üks on vastu ja kaks erapooletut. proua Hoolmeier, proua Hoolmeier, kas on teil välja pakkuda meile ülekandeid? ei ole. siis läheme edasi. Äh, ja ma paluksin siis teil nüüd tutvustada oma kahte raportit ülejäänud punktides. härra esimees, me peame täna rääkima ainult ühest hoonest, tegemist on küsimusega, mida me eelmise aasta lõpus juba käsitlesime ning kakskümmend kaks miljonit eurot lubasime komisjonil üle kanda. sest Jean Monnet üks hoones on asbesti ning ei olnud võimalik tagada, et töötajad saavad selles töötamist jätkata ilma tervisekahjustuste tekkimiseta ning vastavaid riske ei saanud lihtsalt võtta. komisjon seega pidi kiiresti leidma tuhande kaheksasajale millegiga töötajale hoone ning komisjon kõigepealt, kuna see kerge ei ole, viis kakssada töötajat üle bürooruumidesse olemasolevates hoonetes ning äh, kahesajale leidis, nii et kahesajale leiti kohad, aga äh, tuhat kuussada nelikümmend üks töötajad vajavad endiselt veel tööruumi. kuus aastat tagasi taheti kolme hoonet üürida ning äh, Luksemburg on meile praegu ühe hoone kasutusse andnud väga lahkelt, ainult äh, halduskulud tuleb maksta. nii et Luksemburgi tuleb selle eest tänada. Äh, viissada kuusteist inimest saavad seal töötada, teine hoone Ariane viieks aastaks eh, viissada kaheksa töötajad saavad seal ning kolmas hoone Laguliit kuuesajale inimesele. no loomulikult need üürilepingud kuueks aastaks ja viieks aastaks eh, ei ole meil kõik, ei anna kõige suuremat kindlust ning ei ole hea ka see, et inimesed pillutatakse laiali. ning eh, seetõttu arutasime, et et äh, äkki oleks parem, kui saaks parlamendihoonesse inimesi üle viia, sest äh, katthoone äh, lammutatakse varem, kui arvati, aga seal on igal juhul ainult kolmsada töökohta. nii et ülejäänud kakssada inimest peavad kuskil teisel keldrikorrusel muus hoones edasi töötama. aga see pikas perspektiivis ei ole vastuvõetav, kuigi hetkel midagi muud üle ei jää ning ning igal juhul see kolmas hoone, Ariane hoone, hoone, eh, see ei olnud eh, täielikult valmis, aga aga see oli võimalik üürida ainult tervikuna või si-, mitte osade kaupa, nii et nii et eh, seetõttu on tulemuseks see, et komisjon algselt kavandas, et kulud tulevad kuskil kakssada miljonit eurot, tohutu summa, aga nüüd sada kaksteist, sada kolmteist miljonit tulevad need kulud, nii et osaliselt loomulikult vastutab olukorra eest, loomulikult osaliselt on see kulude vähenemine tulenenud sellest, et Luksemburg andis sisuliselt ainult halduskulude eest meie käsutuse hoone ning need halduskulud on kolmteist koma üks miljonit ja loomulikult lisanduvad IT-taristu kulud, mis, mis on vaja muuta ning äh, telesidekulud ning kaks koma viis miljonit eurot täiendavaid kulusid. Ähm, ma üritan teha aeglasemalt, aga igal juhul probleem on selles, et me räägime kolmest hoonest ja mida kauem ma räägin, seda, seda kauem peavad kolleegid seda kannatama, aga ma üritan tõlkidele natukene aeglasemalt rääkida teine hoone, Ariane hoone. siin olid äh, üürikulud neli koma kuussada viisteist indekseerituna üks koma üheksa protsenti üldkuludest, üheksa koma kaks miljonit eurot üle kuue aasta. nüüd äh, taristuga varustamine kuus koma üks üheksa Äh, umbes seitse miljonit kokku, äh, IT-taristu kuussada tuhat, kolimiskulud umbes pool miljonit ning aastased halduskulud kaks koma viis miljonit. ning äh, need on indekseeritud üks koma üheksa protsenti, indekseeritudena arvesse võetud ning iga-aastaste kulude puhul nende osakaalu me saame siis näha veel Eh, täiskulutariaane kuue aasta peale on vii-, viiskümmend viis koma kolm. Eh, lakuliithoone kogukulud kolmsada eh, nelikümmend kolm koma üheksa miljonit, neli koma kolmkümmend viis miljonit üürikulude indeks on arvestatud üks koma üheksa protsenti kuuele aastale äh, nii et kakskümmend viis miljonit kokku kopkatega. Äh, kolm koma kolm miljonit äh, siis ähm, ümberehituskulusid ning äh, reservi, IT, taristu umbes kuussada tuhat, ehitus, kolimiskulud umbes samad sama arv inimesi, nii et kindlasti mingi veerand miljonit äh, eurot nagu teiste hoonete puhul. iga-aastased halduskulud äh, eeldame umbes üks koma üheksa miljonit indekseeritud üks koma üheksa protsendiga iga aasta kohta, äh, nii on praegu lähtutud, kas see tuleb üks koma üheksa või üks koma seitse, seda näeme siis nend-, kui, kui me jõuame vastavasse aastasse. mõju eelarvele tuleb konkreetselt välja tuua, meil on kakskümmend kaks miljonit äh, ülekan-, kantud ning äh, käsutatavaid vahem-, vahendeid äh, seoses Jean Monnet'ga kaksteist miljonit kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on veel kasutatav. ning ülekandest sai meil seitse koma neli ja kakskümmend kaks miljonit ning lisaks on meil kakskümmend viis miljonit eurot veel käsutuses, mis on eelarves sees kokku äh, viiskümmend üheksa miljonit. ning äh, jagada tuleb see laiali, ma pean nüüd selle dokumendi jälle välja võtma, kakskümmend kaks miljonit äh, ja kaksteist miljonit äh, kuludega, mis neil aastal kaks tuhat viisteist olid, kakskümmend kaks miljonit ja kaksteist miljonit kasutame, see tähendab, me üritame kakskümmend üks miljonit edasi kanda aastasse kaks tuhat kuusteist sest seetõttu, et Luksemburg andis meile hoone äh, kasutusse ning kulusid ei ole vaja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal rakendada, saame neid rakendada kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, see vähendab survet aastale kaks tuhat kuusteist. ning kogukulud, äh, mida me kahe tuhande kahekümne ühe, esimese aastani äh, kandma peame, on sada kümme, sada kaksteist miljonit, maksimum sada kolmteist miljonit ning äh, suurenevad kulud kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist, kus need maksed praktiliselt kahekordistuvad. kui me aga Jean Monnet'sse tagasi saame kolida, siis vähenevad iga-aastased äh, maksed oluliselt, ma vaatan tabelist ja lõpuks oleme tagasi kolmekümne kolme miljoni juures aast-, iga aasta. kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend üks umbes oleme tagasi seal, aga vahepeal igal juhul äh, peame siis äh, lisakulusid kandma ja topelt töötama, sest me üürime kolme hoonet, sest meie Jean Monesse jääda ei saanud ning kokku on siis kolm, sada kolmteist miljonit see summa ning äh, mul on hea meel, et see ei ole kakssada miljonit, äh, aga sada kolmteist on siiski üsna suur arv, ent vältida ei olnud mitte midagi, vältida ei olnud seda võimalik, sest me ei saa inimeste tervist ohtu saada. Äh, Goldhoonega seoses räägime investeerimispangaga praegu läbi ning loodame, et Euroopa Investeerimispank suudab ümber kolida enne, ennetähtaegselt Goldbell hoonesse, sest need töötajad, kes pidid sinna minema, sest äh, katthoone kõrval vahetult äh, toimus ehitus ning hoone tuli tühjaks teha ning äh, ning seetõttu tuli uurida Goldbelli hoone, aga praegu siis ehitus on edasi läinud ning nad saavad tagasi kolida katthoonesse ja selle naaberhoonesse, mis tähendab, et me Mm, meil äh, ruumid ehk varem vabanevad ning äh, e, Euroopa Investeerimispank tänu EFSI initsiatiivile otsib endale uut hoonet ning äh, tõenäoliselt saame ka tänu sellele kulusid kokku hoida ning umbes kaheksa miljonit võiks säästu tulla. aga see Äh, on siis parlamendi eelarves, komisjoni eelarvest läheb igal juhul sada kolmteist miljonit, sest sest äh, Goldbelli hoonega me rohkem ka ei võida. üritasin võtta kokku keerulise teema. Äh, ning mitte käsitleda seda viisteist, kakskümmend minutit, aga olen valmis vastama küsimustele. proua Olmajärv, braavo järgmine kord äh, võib-olla võiks äh, näidata lüümikutel ka, äh, võib-olla võiks need hooned pildid üles panna ja loomulikult me täname ka Luksemburi valitsust, kes on andnud meie kasutusse siis teatud hooned selleks, et me ei peaks siis jah, veel lisainvesteeringuid tegema. kui kolleegid soovivad paremat ülevaadet saada, siis lehekülg neliteist on väga hea tabel mis äh, suhteliselt hästi ülevaatlikult äh, kõik selle keerulise teema kokku võtab. väga hästi selgitasite. raportöör palub siis meil äh, märkuseid või küsimusi esitada. härra Dupre, see kakskümmend üks miljonit, kas kaks tuhat kuusteist aasta eelarves on see ette nähtud? ma ei oska teile vastata, härra esimees Te oleks võinud mind hoiatada, et te sellise küsimuse esitate, andke nüüd andeks. mind üllataks, kui ei oleks midagi seal ette nähtud, aga vastata jään vastuse võlgu. kas see on? kaks tuhat viisteist osas ei olnud Gerard Debrele mingeid üllatusi, kaks tuhat kuusteist aasta lõpuks peaks komisjon äh, kakskümmend üks koma kaks miljonit eurot paluda selleks, et äh, me kaks tuhat kuusteist oleme valmis, oleksime valmis, siis oleks äh, siis sel aastal vaja neli miljonit täiendavat raha. see tähendab, kaks tuhat kuusteist on suhteliselt lihtne, aga kaks tuhat seitseteist aastaks peame ette valmistuma tõesti. nii et niisugused, niisugused on mõjud aastatele kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist. no hea küll. andke andeks, äh, see on komisjon, mitte parlament kuivõrd äh, küsimusi ei ole, siis te saite siin suure komplimendi, proua Holmeier. Äh, teie sõnavõtt oli järelikult väga selge. ja te siis tahate, et me hääletame? vestles käib ilma mikrofonita kahjuks saalis. kui tegemist on ülekannetega ah, käe tõstmisega. nii, kes on äh, siis poolt sellega, mida ütles proua Hoolmeier, palun andke märku. aitäh, vastu. üks hääletus vastu, erapooletud. neli kolleegi jäi erapooletuks järgmine raport on edasi lükatud, kui ma nüüd proua Olmajal edasi ei saa, nii jah, kahe nädala võrra lükkame edasi, sest et väga palju küsimusi on Elisale veel esitada. no hea küll, aitäh, järgmine kord tuleme kokku kakskümmend kuus mai. Ah, oui, oui. Te olete kõik nõus sellega, et kahe nädala võrra lükatakse see asi edasi loodetavasti? absoluutselt nõus sellega, mida proua Olmer ütles. järgmine kord tuleme kokku kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse mai Brüsselis. kahekümne seitsmendal mail muuseas toimub erakorraline kohtumine. meile tutvustatakse siis Euroopa Liidu eelarve eelnõu projekti. kas on muid küsimusi? ei ole. sellisel juhul on istung läbi. suur tänu. kas teil oli virement à signer?